okei okay, uh,, dear colleagues, I think we lugupeetud kolleegid, ma arvan, et me võiksime alustada, kuna aeg on sealmaal. ja eks me siis näe, palju komisjoni liikmeid tuleb, äh, kui meie lugupeetud külalised on oma esitlusi hakanud tegema, aga meie seminar äh, Tööhõive ja sotsiaalküsimused, äh, saavutused ja eesootavad äh, väljakutsed on organiseeritud meie komisjoni nõudmisel selleks, et valmistuda volinikukandidaatide kuulamiseks ja komisjoni tööprogrammi aruteluks ja see seminar on jagatud kaheks osaks, esimeses osas kaks rahvusvahelist organisatsiooni, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ja OECD tutvustavad oma poliitikastrateegiaid töö tuleviku osas ja teises osas eksperdid analüüsivad äh, poliitikavaldkondi, Euroopa Liidu kodanike elukaarega äh, äh, koha, kooskõlas, võttes arvesse siis Euroopa Liidu poliitikate saavutusi ja väljakutseid. ja kõik esitlused on ka meie komisjoni veebilehel Ähm, olemas äh, ja ka äh, meie koosoleku dokumentide hulgas olemas. ja lähme siis esimese osa juurde, rahvusvaheliste organisatsioonide seisukohad, et äh, kõigepealt inimkeskne tegevuskava, mida, millest räägib meile Heinz Koller, ILO asedirektor ja piirkondlik direktor Euroopa ja Kesk-Aasia osas. Äh, lugupeetud, äh, aitäh, lugupeetud saadikud, lugupeetud kolleegid, aitäh, et äh, kutsusite mind siia selleks, et rääkida töö tulevikust, see on väga oluline aeg ähm, nii ILO jaoks, me tähistame oma sajandat aastapäeva ja ka Euroopa Liidu jaoks, kuna kõik institutsioonid on varsti uuenenud ja ma tervitan seda võimalust, et ma mõningate kolleegidega, eriti Stefanoga, OECD-st, äh, saan siin äh, sellest teemast rääkida, meil on väga pikaajaline koostöö olnud. ja paljud teist võib-olla ei äh, tea, mida teeb ILO, milline on ILO mandaat, tegemist on vanima ÜRO institutsiooniga ja tegemist on nii-öelda teise ILO sündis äh, tuhande üheksasaja üheksateistkümnendal aastal äh, pärast äh, tuhande üheksasaja seitsmeteistkümnenda aasta revolutsiooni, tegemist on ainsa mitmepoolse institutsiooniga, mil, kus valitsustel, töötajate ja tööandjate organisatsioonidel on võrdne seisund ja tuhande üheksasaja üheksateistkümnendal aastal Versailles lepingu alusel äh, on äh, meie ülesandeks, et äh, sotsiaalne õiglus on eeldus rahu jaoks, Philadelphia deklaratsioonis öeldi, et töö ei ole asi, millega kaubelda ja me saime viiekümnendaks äh, aastapäevaks kuuekümne üheksandal aastal ka äh, Nobeli preemia, me siis võtsime vastu ka inimväärse töö äh, tegevuskava ja nüüd ka deklaratsiooni, mis käsitlebki siis inimkeskset tööd ja kuulutage ette tööd ilma ILO-ta, kus ei oleks töö, vabaseid nädalavahetusi ja muid saavutusi ja meie meil on kokku sada üheksakümmend kon-, konventsiooni, mis on muutnud miljonite inimeste elu üle maailma. ILO-l on ja ÜRO-l on väga palju asju, Euroopa Liidul on väga palju asju ühised, ajaloolistel põhjustel ILO on olnud väga oluline Euroopa kontekstis, meil on olnud väga palju vastastikust mõju, väga palju ühistööd, me teeme koostööd kõigi Euroopa Liidu institutsioonidega, meil on tehniline töö Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriikidega äh, ja kes on ka suurimad äh, rahastajad, meil on regulaarsed konsultatsioonid, viiskümmend komisjoni ja nüüd me teeme täna siis koostööd parlamendiga siin ja meil on ka tihedad konsultatsioonid seoses sotsiaalsambaga. Euroopa Liit mängib väga olulist rolli, edendades ILO konventsioonide ratifitseerimist siseselt, ärge unustage, et kõik Euroopa Liidu äh, liikmesriigid on ka ILO liikmed, nii et liikmesriigid ratifitseerivad siis äh, ka ILO konventsioone ja väljapoole Euroopa Liit edendab siis äh, kaubanduslepingute kaudu ka tööstandardeid. see on meie jaoks väga oluline. väga lühidalt räägiksin meie sajandast aastapäevast ja sajanda aastapäeva deklaratsioonist. me kõik teame, et et on väga palju ähm, muutuste, muutusi on põhjustatud äh, globaliseerumisest, äh, keskkonnast ja demograafiast. kõneleja ütleb, et ta on liiga temperamentne ja peaks äh, aeglasemalt rääkima viimasel viiel-kuuel aastal oleme siis alt üles lähenemist järginud, me oleme viinud läbi konsult-, konsultatsioone kõikjal maailmas oma osapooltega, et milline nende arvates peaks olema töö tulevikus ja selle tulemusena on siis koostatud selle aasta jaanuaris äh, raport, kus on siis välja toodud äh, meie nägemus, milline peaks olema parem tulevik. I tried, I tried even slower. Yeah, yeah, okay, no problem Yeah, yeah, no problem. So in the end ja meil oli sajanda aastapäeva konverents äh, selle aasta juunis, kus oli rohkem kui kuus tuhat osalejat saja kaheksakümne seitsmest riigist, kolmkümmend neli riigi ja valitsusjuhti ja kolmkümmend, sada kolmkümmend seitse tööministrit, kes siis võtsid vastu meie sajanda aastapäeva deklaratsiooni töö tuleviku kohta, mis tugineb siis liikmesriigi tasandil toimunud mm, mõtisklustele ja üle-eelmise komisjoni tööle ja me äh, tegime järelduse, et töö tuleviku jaoks on vaja inimkeskset lähenemist ja lihtsalt öeldes, kui rääkida inimestega ja rääkida digitaliseerimisest, ähm, tehisintellektist siis nad kuulavad, aga nad tahavad teada, mida see tähendab äh, minu jaoks, kas äh, minu töökoht on ohus, kas mul on vaja uusi oskusi, kus ma saan need uued oskused, äh, kes saab mind aidata ja nii edasi. nii et ILO jaoks üritame siis tegeleda töö tuleviku sotsiaalse mõõtmega. meie saja enda aastapäeva deklaratsioonis on kolm peamist soovitust, esiteks tugevdada ja väga oluline on ka investeerida kõigi inimeste võimekusse saada kasu äh, muutuva töö äh, võimalustest, muuhulgas siis tuleb tähelepanu pöörata äh, soopõhisele võrdsusele, tõhusale ja elukestvale õppele kõigile universaalsele sotsiaalkaitsele, mille juurde tulen hiljem tagasi, ja äh, vaja on toetada jätkusuutlikku üleminekut inimeste äh, tööelus. ja teiseks äh, tugevdada institutsioone selleks, et tagada kõigi töötajate adekvaatne kaitse niimoodi, et äh, peetakse kinni ILO peamistest äh, konventsioonidest, mida äh, kuulutak-, nagu, nimetatakse ka töö inimõigustest, õigusteks, mis, mis tähendab siis ka ühinemisvabadust, mit-, ei sunnitööle, laste töö, lapstööjõu kasutamisele ja diskrimineerimisele, aga me tahame näha ka seda, et inimesed saaksid adekvaatset palka, et oleksid adekvaatsed maksimumtöötunnid ja et tööohutus ja töötervishoid oleks taga-, tagatud, et in-, töö ei tohi teid äh, ei kahjustada ega tappa. kolmas prioriteet, edendada jätkuvat kaasavat ka majanduskasvu, ähm, äh, korralikke töötingimusi kõigile, millest on juttu ÜRO kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskavas, e-, e-, eriti mis puudutab ähm, jätkus-, kestliku arengu eesmärke ja see on kõik väga oluline tuleviku jaoks ja meie arvame, et me ei tohiks mitte ainult keskenduda digitaliseerimisele, vaid peaksime keskenduma ka klassikalistele sektoritele, nagu näiteks äh, maamajandus, üle, õiglane üleminek äh, keskkonnasõbralikele töökohtadele, hooldusvaldkond ja me ootame ülemkogu järelduste vastuvõtmist, mis näevad ette siis ILO sajanda aastapäeva deklaratsiooni edendamist ja mis on ette nähtud kahekümne neljandal oktoobril toimuma ja see ei suurenda mitte ainult sidusust meie hulgas, vaid annab ka täiendavaid suuniseid uutele volinikele ja Euroopa Parlamendi vastavatele komisjonidele, et võetaks meetmeid, mis seonduvad töö tuleviku teemaga meie seo-, sidemed siis Euroopa Liidu ja töö tulevikuga, me oleme ühiselt teel selleks, et kujundada töö tulevikku selliseks, nagu me soovime. Euroopa Liit on väga äh, heas olukorras, kui vaadata ILO äh, saja, ILO sajanda äh, aastapäeva deklaratsiooni ja Euroopa Liidu sotsiaalõiguste sammast, mida on mainitud siis ka äh, komisjoni presidendi, tulevase komisjoni presidendi avaldustes ja komisjoni tulevastele volinikele suunatud äh, avaldustes. ja me tervitame eriti seda keskendumist Euroopa sotsiaalküsimuste äh, sambale äh, ja me olime kohal ka Göteborgi tippkohtumisel, meie peadirektor oli seal kohal ja andsime oma panuse, et meie seisukohad oleksid kooskõlas Euroopa Liidu seisukohtadega. sotsiaalküsimuste õiguste sambaga on Euroopa Liit asunud juhtrolli selleks, et tagada õiglast kaasavat tulevikku, kus oleks tagatud produktiivne töö ja korralik palk kõigile, me võime juba näha seda, et sambaga on saavutatud konkreetseid tulemusi näiteks äh, hiljuti vastu võetud äh, töö ja eraelu tasakaalu äh, direktiiv, mis tagab täiendava lähenemise ja see potentsiaalselt võib inimeste elusid muuta, murda traditsioonilisi rollimudeleid. kui ma räägin noortega, kes tulevad minu juurde, et tööd saada, siis kui mina olin noor, siis mult küsiti minu tööperspektiivide kohta ja võib-olla auto kohta, aga täna siis küsitakse, et millised on võimalused paindlikult tööd teha, millised ja see on tõesti asjad, mis, need on tõesti asjad, mis on väga olulised noortele, me peaksime seda võtma tõsiselt. ja soolise võrdsuse põhimõte, Euroopa uus äh, lähenemine, mis peaks tagama võrdse ta-, tasustamise, ka need on väga hästi kooskõlas meie sajanda aastapäeva deklaratsiooniga ja me tervitame täielikult äh, pühendumust äh, töötada välja äh, tegevuskava sotsiaalküsim-, sotsiaalsete õiguste samba ellurakendamiseks, see on võtmetähtsusega ja tooksin välja kaks väga olulist teemat, esiteks luua uus õig-, õigusakt, mis tagaks, et iga Euroopa Liidu töötaja saaks õiglast miinimumpalka, mis meie arvates on reaalselt võimalik saavutada Euroopa Liidus ja see tagaks käigukatsutavad muut-, tulemused Euroopa Liidu töötajate elus ja see on kooskõlas sellega, millest Genfis rääkisid juba äh, mitmed Euroopa Liidu esindajad ja see, seal oli meil samuti juttu seda, et meil on vaja äh, kollektiivseid läbirääkimisi miinimumpalga osas ja teiseks meie arvates kõik töötajad ja see on väga oluline, sõltumata nende töö eh, iseloomust ja võrdsetes tingimustes, muuhulgas ka FIE-del on õigus adekvaatsele sotsiaalkaitsele. nõukogu eh, soovitused, milles EBSCO nõukogul eh, detsembris kaks tuhat kaheksateist kokku lepiti, on väga oluliseks sammuks ja oluline on ka tagada see, et sotsiaalkindlustussüsteeme äh, tugevdatakse Euroopa poolaasta raames, ka see on, on samm õiges suunas. oluline on näha ka seda, äh, milline on siis äh, Euroopa töötuskindlustuste tagamissüsteemi edasine areng, see võib potentsiaalselt olla väga palju eriarvamusi tekitav ja me loodame, et me jõuame selleni, et Euroopa Liit äh, saab äh, juhtrolli universaalse sotsiaalkaitse alal, mis on ette nähtud kõigile, muuhulgas mittestandardsetele töövormidele ja uus roheline kurss. Äh, kliima ja keskkonnaküsimused on üheks oluliseks muutuste allikaks maailmas ja sellel, kui me räägime, toimub New Yorgis kliima tippkohtumine ja seetõttu ma arvan, et on väga õigeaegne äh, mõelda see uuele Euroopa rohelisele kursile, me peame tagama õiglase ülemineku nendele, kes kõige rohkem kannatavad selle all, nagu on ka tulevane komisjoni president öelnud ja vaja on välja töötada äh, paremaid meetmeid, tagamaks äh, seda, et keegi ei jääks maha, mis on äh, ÜRO kahe tuhande kolmekümnenda aasta äh, tegevuskava peamine äh, põhimõte, äh, uus roheline kurss võib luua väga palju töökohti, meie teadusuuringud näitavad, et kaks miljonit töökohta võiks täiendavalt tekkida, kui mindakse üle uuenevate energiaallikate kasutamisele ja tagataks rohkem energiatõhusust. üleilmselt tähendaks see kaheksat kaksteist miljonit uut töökohta, aga mingid töökohad ka kaovad, ka see on fakt, ja seetõttu meil on vaja tagada õiglane üleminek, nii et jõupingut-, teha jõupingutusi äh, selleks, et edendada rohelist äh, majandust äh, ja et oleks võimalik inimestel üle minna uutele töökohtadele, et neil oleks olemas vastavad oskused, oleksid uued innovatiivsed sotsiaalkaitsemeetmed, inimesed ei tohiks jääda üksi selliste väljakutsetega. ÜRO kliima äh, töökohtade algatus äh, siis äh, innustab riike vastavaid tegevuskavu looma, et üleminek, õiglane üleminek oleks tagatud ja me arvame, et neid meetmed peaksid tuginema ähm, sotsiaalsele ta-, dialoogile, mis tagaks siis sujuva ülemineku, digitaalne tegevuskava, digitaalne areng eriti digitaliseerimine mõjutab väga palju tööelu, ähm, muuhulgas äh, töö iseloomu ja töötajate töösuhteid, on võimalusi äh, nii ILO kui tule, äh, kui Euroopa Liidu jaoks ja väga oluline siin on ka Euroopa Parlamendi roll, oluline on investeerida inimeste võimekusse, jälle tuleb keskenduda haridusele, koolitusele ja oskuste parandamisele, on see on õigusega Euroopa Komisjoni prioriteet, et äh, analüüsitakse ka töötingimusi äh, platvormide heaks äh, töötavate inimeste puhul ja siin on selge seos ka digitaalse tegevuskavaga, ähm, õiglase üleminekuga rohelistele töökohtadele ja ILO tegevuskavaga, et ILO on kutsunud üles looma tõhusat elukestva õppesüsteemi, et äh, oleks inimestel õigus äh, üle, universaalsele elukestvale õppele ja saja-aastase deklaratsioonis nõutakse, et kõigil töötajatel oleks võimalus oma oskusi parandada ja et valitsused ja sotsiaalpartnerid võtaks vastutuse selle eest vaja on innovatiivseid lahendusi, tuginedes äh, jagatud vastutusele valitsuse, töötajate ja tööandjate vahel. ja nüüd äh, kurvematest asjadest. vähestel riikidel on välja töötatud täielikult lõimitud elukestva õppe raamistikud ja mitte ühelgi riigil ei ole sidusat süsteemi äh, elukestva õppe rahastamiseks ja nagu sotsiaalsete õiguste sambas kinnitati, et äh, et kui, et me võiksime väl-, ette kujutada äh, Euroopa Liidu tasandil elukestva õppe tagatist, mis oleks inspireeritud äh, noorte garantiist, mis on suunatud alla kahekümne viie aastastele inimestele. kindlasti on oluliseks sammuks ka individuaalsed Äh, õppekontod, see on asi, millega kavatseb edasi tegeleda äh, uus äh, töökohtade eest vastutav volinik, poliitikate sidusus, meie oma, me mainisime juba seda ILO deklaratsiooni ning me oleme suure huviga teadmiseks võtnud ähm, uue mm, komisjoni presidendi äh, Äh, seisukohad ja väga huvitav on äh, ka see, et äh, jätk-, elu, kestva arengu eesmärke kavatsetakse komisjoni töös rohkem arvesse võtta, see oleks, tähendaks olukorra suurt paranemist ja lõpetuseks sotsiaalpartneritest, isegi Euroopas on kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivläbirääkimises ja sotsiaalne dialoog halvenenud mitte äh, ainult äh, finantskriisi tõttu, vaid üleilmastumise ja reguleerimise vähenemise tõttu. OECD riikides kolmkümmend protsenti töötajatest olid äh, üheksakümne, kaheksakümne viiendal aastal ametiühingute liikmeid, praegu on neid ainult seitseteist protsenti, meil on vaja leida mooduseid kuidas äh, sotsiaalset dialoogi uuesti tasakaalustada ja eriti võttes arvesse uusi töötamise vorme, sotsiaalne õiglus, äh, inimväärne töö ja inimkeskne tegevuskava on väga olulised kahekümne esimesel sajandil ja need peaksid olema meie ühised äh, peamised eesmärgid. me teame, et Euroopa Liit on eeskõneleja, eeskäija ja loodetavasti levib see sõnum ka väljaspool Euroopa Liitu. aitäh tähelepanu eest! Thank you very much for the presentation and for suur aitäh ettekande eest ja selle eest, et te kenasti ajapiirist kinni pidasite. nüüd annaksin sõna teile küsimusteks ja soovitusteks. kõigepealt koordinaatoritele sõna, kui teie hulgas on neid, kes soovivad küsimusi esitada. No any other members of the committee? Äh, vahest äh, mõned äh, teised komisjoni liikmed sooviksid esitada küsimusi. seega ettekanne oli täiuslik, sest täiendavaid küsimusi meil ei ole. nüüd aga ülemineku tegevuskava tulevik kõigi jaoks ja seda tutvustab meile härra Scarpetta, kes on tööhõive, tööõiguse ja sotsiaalküsimuste direktor OECD-s ja palun, teil on sõna. aitäh ja tere pärastlõunat kõigile. lugupeetud proua esinaine ja komisjoni liikmed. ka mul on suur hea meel siin teiega tänasel seminaril osaleda ning jagada teiega mõningaid olulisemaid punkte sellest tööst, mida OECD on aasta jooksul teinud me oleme hinnanud, kuidas digitaliseerumine ja muud suundumused on muutmas meie tööjõuturgu. Heinz kindlasti juba viitas tulevikule ning see tekitab kindlasti ärevust. meid esitatakse küsimusi töökohtade kohta, mis kaovad, selle kohta, et robotid hakkavad ütlema, mida me teeme ja nii edasi. seega meil on vaja esitleda fakte ning näha, kuidas poliitika äh, suudab nende väljakutsete ja probleemidega tegeleda ning äh, võtta arvesse ka neid võimalusi, mida digitaalne äh, muudatus meiega toob. meil on tegelikult kolm suurt suundumust, mis tööjõuturgu muudavad. tõepoolest, tööturg muutub Äh, ja seda tehnoloogia tõttu väga kiiresti. neli äh, kümnest uuest tööst on äh, digitaalselt mahukates sektorites. aga nagu te paremal slaidil näete, siis enamikus Euroopa Liidu riikides ja OECD riikides on vananev rahvastik meil on üks äh, kuuekümne viie aastane või vanem inimene nelja tööjõulise inimese kohta. aga teistes riikides on see suhe üks kahele. Nendes Euroopa riikides äh, on see areng veelgi kiirem, ehk siis meil on seitse äh, vanemat inimest kümne tööjõulise inimese kohta. aga meie majandused on üha enam lõimitud Äh, nii äh, Euroopa riikide hulgas kui ka üle kogu maailma. sellel graafikul on näha, et äh, ne-, peaaegu, pea nelikümmend kaks protsenti ja peaaegu viiskümmend protsenti Euroopa Liidu töötajatest töötab välisklientide heaks. seega meie majandused on lõimitud pika tarneahela kaudu ja see tähendab, et ka meie majandused äh, suhtlevad omavahel äh, väga tihedalt. kas me tõepoolest näeme ette äh, töökohtadeta tulevikku, mida me oleme seni tuvastanud? vastus on tegelikult ei. kui me vaatame tööhõive määra ehk siis tööealisi inimesi, kellel on töö, siis Euroopas ja enamikus OECD riikides on meil kõrgeim määr, mis meil on olnud äh, sõjajärgsel ajal. see muidugi ei kehti kõikide riikide kohta, on Euroopa riike, kus äh, on endiselt kõrge töötuse määr, aga põhimõtteliselt äh, meie ühiskonnas üha rohkem inimesi töötab, eelkõige naised, aga ka vanemad inimesed töötavad kauem meie majandused on muutumas äh, väga olulisel määral. Te näete, et äh, tootmistöökohtade arv on veerandi võrra vähenenud, aga samas teenuste sektori äh, töökohtade arv on selle võrra suurenenud. töökohad ei ole samad. töökohtade olemus, asukoht muutub oluliselt Äh, miks me räägime üldse töökohtadeta tuleviku ohust? sellepärast, et meil toimuvad muutused ja need toimuvad kiiresti. vasakul on graafik, äh, mis näitab tööstuslike robotite äh, tootmist ülemaailmselt kahe tuhande viiendal aastal oli see umbes sada tuhat, aga kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli see umbes viissada tuhat ning aastaks kaks tuhat kakskümmend üks peaks see jõudma seitsmesaja tuhandeni. seega tööstuslike robotite arv, kes tööstusmajanduses tegutsevad, on kasvanud. aga robotite kasutamine äh, tootmisprotsessis maksab näiteks USA-s kümme kuni kaksteist dollarit, mis on oluliselt vähem kui oskustöölise äh, tööjõu hind. ning loomulikult robotid võivad kiirendada tootmisprotsessi väga oluliselt. loomulikult on äh, väga suured ebakindlused selle suhtes, kuidas tehnoloogiat kaasata tootmisprotsesse ja me oleme hinnanud OECD-s, kui paljude, paljusid töökohti see ohustab Mm. meil on äh, töökohad kus, kus seitsekümmend protsenti tööst võiks ära teha algoritmide või tehnoloogia abil äh, te,. mingite hinnangute kohaselt äh, on pooled töökohtased, kohtadest sellised, aga meie hinnangul on selliste töökohtade arv neliteist protsenti või teatud riikides seitseteist protsenti, seega väljavaade ei ole üldse nii apokalüptiline see on siis äh, töökohtade arv, kus äh, tööd võiksid äh, teoreetiliselt teha tehnoloogilised vahendid inimeste asemel. siis on töökohti, kus töökoht jääb alles, aga töö olemus muutub oluliselt, sellepärast et neid ülesandeid saab täita tehnoloogia. töötajale jääb tema töökoht alles, aga ta täidab teistsuguseid ülesandeid, mida täiendavad siis masinate poolt teostatavad ülesanded meie valmidus tehnoloogiat kasutada äh, sõltub ka ühiskonna suhtumisest ja uutest poliitikatest. seega meil ei ole mitte töökohtade tulevik, vaid tulevik, kus luuakse palju töökohti, aga teistsuguseid töökohti, kõrgepalgalised töökohad, kus on äh, vaja äh, kõrgetasemelisi oskusi. eelkõneleja juba rääkis et äh, üks äh, suur probleem seisneb selles, et kuidas noored või need, kes sisenevad tööturule, aga ka need, kes juba on tööturul, kuidas nad saaksid omandada oskused, et nad suudaksid edasi tööd hästi teha ning nad saaksid omandada pädevuse, mida neil on vaja. vasakul te näete seda, kui paljud Äh, inimesed osalevad ametlikus või mitteametlikus ahelas. Äh, meil on need töökohad, kus on kõrge äh, risk töökoht, töökoha kaotamisele ja need, kus see risk on väiksem. väiksem risk on neil, kus on vaja kõrgematasemelisi oskuseid ning vähem ümberkoolitamise Äh, potentsiaali. ja see on väga oluline probleem, sellepärast et äh, kuuel kümnest töötajast on väga piiratud äh, digitaalsed oskused. me ei räägi siin programmeerimisest, vaid sellest, et inimesed ei oska kasutada tehnoloogiat oma töös. ning loomulikult on see oluline probleem, sellepärast et äh, paljudes töödes on kaasatud äh, digitaalsete oskuste äh, vajadus. millised on meie poliitika suunad? Need ei ole siin otseselt suunised, vaid soovitused, mida teatud riigid võiksid järgida. me peame arvesse võtma elukestvat õpet, mis on oluline elu osa ja kõik, kes saavad võimaluse, peaksid oma tööelu jooksul oskuseid täiendama. me peame julgustama äh, arendama nii kõrgetasemelisi kui ka madalamatasemelisi oskusi. töötajad ja tööandjad peavad aru saama, milliseid pädevusi on vaja edasiliikumiseks. Äh, koolitusõigused peaksid olema ülekantavad ühelt töölt teisele me ei ole enam ühiskonnas, kus äh, isikul on üks töö ja ühed oskused, aga tal võivad olla mitu töökohta ja mitu oskuste pagasit samal ajal. seega Euroopa Liit äh, on äh, siinkohal nende poliitika põhimõtete vastuvõtmise osas eesrinnas ja me loodame, et teised riigid järgivad Euroopa Liidu eeskuju nõukogu soovitused näiteks oskuste laiendamise kohta on ainult üks äh, osa sellest tegevuskavast. teiseks, äh, see võib tulla teile üllatusena, kuna Euroopas on kõige arenenum sotsiaalkaitsesüsteem. aga kui me vaatame äh, seda, kuidas üksikisikud on kaetud, siis teid võib-olla üllatab nende töötajate hulk, keda sotsiaalkaitse ei kata, näiteks töötuse Äh, ohu eest või siis äh, kaitse kehtib neile väga lühikest aega. kaks kolmest äh, tööotsijast ei saa töötuskindlustushüvitist. lisaks on meil ka mittestandardsed töövormid, näiteks ajutised, tähtajalised lepingud, aga ka platvormi kaudu leitavad tööd, mis lisanduvad siis traditsioonilistele töökohtadele nelikümmend kuni viiskümmend protsenti nendest, kes töötavad mittetraditsioonilisel töökohal, saavad äh, väiksema tõenäosusega sotsiaalkaitsest osa. niisiis tuleks üle vaadata sotsiaalkaitse äh, kriteeriumid, et äh, mittestandardsed töötajad saaksid samuti sotsiaalkaitsele õiguse me peame äh, riski jagama tööturu äh, üleselt ja sissetulekugruppide kaudu. Äh, meil on vaja need õigused, et need õigused oleksid ülekantavad ühelt töökohalt teisele ja erinevatelt töövormidelt teisele. ja meil on vaja universaalset toetusvormi. nii Euroopas kui OECD riikides on vaja, on juurdepääs või õigus äh, kait-, sotsiaalkaitsele äh, korraldatud töölepingute kaudu. üks üheksast töötajast OECD riigis ja äh, üks seitsmest töötajast Euroopa Liidus töötab ajutise lepingu alusel. töölepingu kaudu on võimalik saada töö- ja sotsiaalkaitset. seetõttu on väga oluline defineerida äh, korrektselt töötajad, sõltuvalt sellest, millist äh, töövormi äh, nad kasutavad. üks seitsmest OECD ja Euroopa Liidu riigi töötajast on füüsilisest isikust ettevõtjad aga, aga kuusteist protsenti neist sõltuvad ühest kliendist seega osad nendest füüsilistest isikust ettevõtjatest jagavad tööandjatega samu riske. Nad saavad valida, millal, kuidas äh, töötada, aga nad võivad sõltuda oma teenuste osutamisel ühest ainsast kliendist. ja seega äh, on nad äh, sarnasemad tavalistele töötajatele. millised on siis need poliitikasuunad selles valdkonnas? tuleb Äh, pettusega, äh, petturlikku füüsilise isik, füüsilisest isikust töötamist, äh, sellega tuleb võidelda. kui me oleme töösuhte õigesti defineerinud kliendi ja töötaja või tööandja vahel, siis on vaja tagada õiglane kaitse nendele, kes on nii-öelda hallis tsoonis seega kõigepealt me peame äh, leidma õige definitsiooni ja me peame tegelema õiglaselt ka nendega, kes jäävad äh, nii-öelda sinna halli alasse, ehk siis äh, näiteks platvormide kaudu töötajad või siis füüsilisest isikust ettevõtjad. mõnedes valdkondades näeme me olukorda kus ühel tööandjal on äh, nii-öelda monopol äh, teatud äh, valdkonnas. seega siin ei ole töötajate ja tööandjate läbirääkimisõigused võrdsed. nüüd töötaja kannab suuremat riski meie majanduskeskkonnas, aga samas on tema seisukoht nõrgem meil on äh, sektoreid, äh, millele ei kohaldu kollektiivläbirääkimised. Neid äh, riike on küll vähe, aga isegi need riigid, kus kollektiivläbirääkimised kehtivad, siis need kohalduvad ka nendele, kes ei kuulu ametiühingutesse. meil on vaja rohkem sotsiaaldialoogi töötajatega Äh, ma olen siin välja toonud äh, äh, veel poliitilisi suuniseid. me peame panustama ametiühingute, tööandjate, organisatsioonide jõupingutustesse. me peame kollektiivläbirääkimistel lubama eneseregulatsiooni ning me peame edendama ka riiklikke konsultatsioone ja arutelusid töö tuleviku osas paljud riigid juba edendavad äh, uut tööorganisatsioonide vormi ning toetavad neid algatusi ja minu arvates on see veel üks väga oluline valdkond. nüüd mõned Euroopa Liidu spetsiifilised äh, poliitikasuunised, palgad. keskenduma peaks äh, kollektiivläbirääkimiste laiendamisele. nüüd, mis puudutab platvormitööd, siis me peame korralikult äh, defineerima äh, need äh, füüsilisest isikust ettevõtjad ja neile kohalduvad õigused, me ei räägi muidugi sellest, et kõik need inimesed peaksid saama neid õigusi teostada, aga meil on vaja õiget klassifikatsiooni. me peame tun-, tunnustama, et neil on, nad jagavad samu riske, mida tavalised töötajad. nüüd sotsiaalkaitse. me peame sotsiaalkaitsesüsteemi tugevdama, et et äh, kahe silma vahele ei jääks äh, nii palju inimesi. isegi kõige arenenumates süsteemides äh, seda endiselt juhtub. oskused. elukestev õpe peab olema reaalsus, aga see ei toimi praegu isegi riikides, kes kulutavad väga palju raha täiskasvanu õppele. see ei toimi riikides, või ettevõtetes, kus seda on kõige rohkem vaja. see ei, seda on vaja nendele, kellel võib olla rohkem probleeme töökoha säilitamisega selles muutuvas majanduses ning sotsiaaldialoog. me peame laiendama kollektiivläbirääkimiste õigusi teatud füüsilisest isikust ettevõtjate rühmadele. sotsiaaldialoog on väga oluline selleks, et muuta meie töökeskkonda kahe alles jäänud minuti jooksul äh, räägiksin viimasest punktist. midagi, millele ka Heinz viitas, on äh, väga oluline hulk äh, poliitikaid, mida me peame vastu võtma selleks, et edasi liikuda. üks tegevus selleks, et muuta tööõigust, sotsiaalkaitset, eraldiseisvalt need muudatused ja tegevused ei toimi praegu on vaja terviklikku valitsuse lähenemist. me peame võtma kõik need erinevad elemendid kokku ning siis looma äh, poliitikapaketi, mis tegelikult lahendab need probleemid, mis meie ees seisavad ning et äh, üksikisikud saaksid kasutada neid võimalusi, mis neile saadaval on. elukestev õpe tähendab seda, et me peame kaasama sotsiaalsed partnerid, inimesed peavad teadma, mille jaoks neid koolitatakse, tööandjad peavad saama äh, Äh, stiimulid, äh, et inimesi koolitada. rahastus. me ei saa lihtsalt äh, eelarve raames raha ümber jaotada. me peame raha suunama ka teistest valdkondadest siia ja see on OECD tegevuskavas olulisel kohal. ettevõtted peavad oma makse õiglaselt tasuma. OECD-l on G kahekümne raames algatus, äh, mille raames äh, me tahame tagada, et ettevõtted maksaksid kõik oma maksud seaduskohaselt. me ei taha muuta ettevõtete maksustamist, vaid lihtsalt äh, tagada, et ettevõtted maksaksid õiglaselt neile kohalduvaid makse. see on väga ambitsioonikas tegevuskava, mis meil on. aga meil on seda vaja Äh, et anda vastuseid nendele inimestele, kes on ärevuses sellega osas, äh, mida, mis neid tulevikus ees ootab. aitäh! taas kord võimalus aruteluks, võimalus esitada küsimusi. kõigepealt koordinaatorid ja näen, et härra Peslar soovib esitada küsimuse, palun. aitäh, proua juhataja suur tänu selle väga elava ja asjakohase ettekande eest. olen alati olnud seisukohal, et OECD-s töötatakse välja väga asjalikke poliitikasuunaseid, tõendus, poliitikasuundasid, tõenduspõhiseid. kaks küsimust minu poolt. on üks võimalik lahendus, mis võiks lahendada päris mitmed probleemid, mis meie ees seisavad, sest meil on mitmeid majandusi, eh, isegi majandussuundi nagu hooldus, eh, hooldusval-, hooldusvaldkond, eh, mis võiks mõned nõrkused, mis meil on, muuta tugevusteks, võimaldaks kaasata inimesi, kaasata vanemaid inimesi ning suurendada majanduspotentsiaali ja laiendada ettevõtlust. sellega seoses tahaks teie kommentaari, et kas teie arvate, et Euroopas oleks põhjust selle poole vaadata? hooldusõenduse või, või niisuguse tegevuse poole, et sellega ei tegeleks mitte ainult riik, vaid ka ettevõtjad. teine küsimus, kollektiivläbirääkimised sotsiaaldialoogis loomulikult on meil riigipõhised soovitused, ja me üritame sotsiaalseid dialoogi tugevdada, see on seotud ILO-ga. ja teie lähete samas suunas, tuginedes konventsioonidele, et kuidas saaksite seda kommenteerida, aga kollektiivsete läbirääkimistega on see probleem, et mõned ettevõtjad kardavad seda ning aeg-ajalt näeme seda, et liikmesriigid satuvad olukorda, kus äh, riik räägib ettevõtjate ühendustega läbi ja teiselt poolt ka ametiühingutega läbi. ja siin on liikmesriike, kus need traditsioonid on olemas, liikmesriike, kus neid ei ole. kuidas me saaksime sellest ideoloogiast nii parema pildi saada. et kollektiivsed läbirääkimised on seotud teatud ideoloogilise niisuguse maailmavaatega ja seetõttu on see osadele inimestele vähe vastuvõetav. et kas on teil mingi lahendus, et kuidas seda ideoloogiat nii-öelda pehmendada, selle teravad nurgad maha võtta? kas oleks võimalik koostada mingi mõjuhinnang, et kui seda rakendataks neutraalselt, et, et siis kas see oleks või ei oleks tõhus? suur tänu teile ettekande eest! aitäh! kõigepealt härra Scarpetta ja siis härra Köller. aitäh nende küsimuste eest. kõigepealt hooldus, õendusmajandus. jah, loomulikult, nagu ma ütlesin, meie elanikkond vananeb. Eh, hea uudis on tegelikult, et, eh, et me elame kauem ja elame kauem tegelikult tervetena. Eh, probleem aga on selles, et kuigi me keskmiselt elame kauem, osad inimesed ikkagi lõpetavad oma elu äh, halva terviseolukorras ja mõnikord ka nõuavad kogu aeg aktiivset ra ra ravi. nii et hooldussektor kindlasti laieneb tulevikus ja meil on vaja siin muuta midagi süsteemselt. praegu paljudes riikides pikaajaline hooldus on asi, mis jäetakse perekondadele sisuliselt peavad äh, naised jääma koju ja hoolitsema perekonna vanemate inimeste nagu ka laste eest. Äh, et me peaksime sellelt süsteemilt liikuma edasi süsteemile, kus on parem, paremad töötingimused, kus äh, saab normaalset tasu selle tegevuse eest. nii et oleks vaja see muuta majandustegevuseks, et rakendada seda nõudlust, mis on. no see ei pruugi toimida aga me peame siin seda, selles suunas liikuma mitte ainult regulatsioonidega, vaid ka koolituse ja selgitusega. et äh, selles sektoris tekiksid töökohad, paremad töökohad. nii et siin on vaja ressursse, on vaja regulatsiooni, aga on vaja ka muudatusi sotsiaalpartnerite poolt, poliitikute poolt, selleks et äh, praegused töökohad selles valdkonnas, mis reeglina äh, kus tingimused on väga halvad, palk on väga madal, et see olukord paraneks. nii et see võiks aidata meil neid probleeme lahendada. ning koos kolleeg Satjeloga oleme koostanud dokumendi pikaajalise hoolduse kohta ning seal on kirjas ka probleemid, mis e, meie ees seisavad, aga samas ka potentsiaal, need miljonid töökohad, mis põhimõtteliselt on selles sektoris olemas. ning sammud, mida oleks valmis astuda, et muuta see sektor jätkusuutlikuks. teine küsimus. olen teiega täiesti päri. meil ei ole OECD viimase aja töös äh, mingeid niisuguseid dokumente kollektiivsete läbirääkimiste poole, sest siin on mängus väga erinevad sotsiaalsed ootused ja normid. aga me oleme juhtinud tähelepanu reformidele, mis mõnes riigis on rakendatud, näiteks Prantsusmaal hiljuti äh, ja teisteski riikides, et muuta kollektiivsed läbirääkimised atraktiivsemaks ehk siis siin tuleb ühelt poolt äh, äh, liikmesriigi tasandil rakendada mingid meetmed, aga jätta teatud paindlikkus ka ettevõtete tasandile, sest olukord on sageli eri ettevõtetes väga erinev. ning, ning äh, mõnedes riikides tuleks lisaks sektoritele edendada ka just ettevõtete tasandit. mõjuhinnang, ka sellest on varem räägitud, kui vaadata äh, OECD töötamise väljavaateid, viimati koostatud dokument, siis me üritasime selles vaadata ka, kuidas kollektiivläbirääkimised mõjutavad tööturgu ja tulemusi. et siin nagu selgus, ei ole mingit ühtset mudelit, aga on välja võimalik tuua teatud tegevused, mis aitavad kaasa nii palgakasvule äh, Äh, laiemalt paremate palkade maksmisele ja nii edasi. mõnedes riikides sotsiaalpartnerid ise võtavad koolituse osas asjad oma, osas asjad oma kätte. et niisugused kollegiaalsed lähenemised on olemas. aga on ka teisi lähenemisi. nii et on meetmeid, mida osades liikmesriikides rakendatakse, on meetmeid, mida võiks rakendada. aga kui näiteks ollakse iseseisev töötaja, siis tegelikult oma kolleegidega koos seadus ei luba meil praegu klientide, klientidelt nõuda mingeid konkreetseid tingimusi. see, see on ebaseaduslik. ma ei väida, et me peaksime äh, konkurentsiõigust muutma, aga peaksime natukene muutma selle seaduse tõlgendust, konkurentsiõiguse tõlgendust, mis võimaldaks ka iseseisvatel või elu, elualadel või kutsealadel läbi viia kollektiivseid läbirääkimisi. aitäh! loomulikult olen päri sellega, et, et meie organisatsioonid selles plaanis tegelevad samade asjadega. mis puudutab hooldussektorit, siis mm, põhimõtteliselt on siin suur potentsiaal majandus, majanduse kasvamiseks selles sektoris, aga küsimus on muidugi selles, kas me ühiskonnana saame endale lubada äh, seda, et äh, hooldusteenuse pakkujad peredes nagu naised, naisterahvad, kes seda teevad, et nad teeksid seda tasuta. Äh, hooldatakse lapsi, demograafilise muutusega hooldatakse varsti ka vanemaid. või peaksime, arvestades olukorda, maksma ka tasu selle teenuse eest, mis tegelikult on väga hea teenus meie ühiskonnale. nii palkade, pensionite ja nii edasi, nii edasi mõttes nii et see on niisugune laiem küsimus, aga huvitav on vaadata ka praktilisi näiteid. ma olin ühes paneeldiskussioonis Berliinis, üks noor naisterahvas tõusis saalist püsti ja ütles, et, et tal on kõrini sellest, et platvormimajanduse reputatsioon on väga madal. nii et midagi on praegu nagu muutumas. et eh, praegu platvormimajandust vaadatakse niimoodi, et eh, seal töötingimusi pole ollagi, töötatakse ööpäev läbi, palk on madal nii et see, see peaks muutuma. ja temal oli hooldusteenuste platvorm. ja ta ütles, et äh, see, mida tema äriplaanis sees ei olnud, oli see, et paljud hoolduse pakkujad olid tegelikult ise pensionärid, kes olid valmis pakkuma teenuseid teistele vanematele inimestele, kes ei saanud enam ise ilma hooldusteenuseta hakkama. ning äh, ma leian, et see on Äh, see on väga oluline osa sellest uuest äh, majandusmudelist. nüüd, mis puudutab kollektiivseid läbirääkimisi, ma olen päri Stefanoga, et siin on liikmesriikidel oma traditsioonid, suundumused, me teame, siin kehtib lähimuspõhimõte ja nii edasi. kuidas sa-, murda välja sellest niisugusest ideoloogilisest vastasseisust? no minu hinnangul peaksime, see puudutab ka mõjuhinnangut rõhutama märkimisväärselt rohkem asjaolu, et kui meil toimivad kollektiivsed läbirääkimised, siis võtavad asjad reeglina natuke kauem, aga lõppkokkuvõttes on see parem, kui ettevõttes suudetakse tekitada olukord, kus tunnevad ka töötajad, et neil on teatud kontroll tingimuste üle. üks väga huvitav kogemus, mis mul oli ILO-s, oli, et sotsiaalpartnerid sageli tahaksid, et riik ei sekkukski ja mõnikord on see ka põhiseaduses kirjas. et see on väga, väga oluline. ning äh, tahaksin lisada, et töötajate ja ettevõtjate ühendused peaksid mõtlema järgi ka selle üle, missuguseid teenuseid nad pakuvad. konkreetne näide. Taanis oli mul väga hea meel näha, et näiteks digitaalplatvorm, puhastusteenused, et eh, selle osas sõlmiti miinimumpalga kokkulepe, tööaja kokkulepe ja mm, niimoodi peaksimegi vaatama tulevikku. et eh, ilma mingite ideoloogiliste eelarvamusteta, lihtsalt, et seda asja on vaja ja tuleb ära teha. ning eh, lõpetuseks käisin Rumeenia eesistumise ajal ühel konverentsil mille korraldasime koos Euroopa Ametiühingute konverentsiga, jah. ja eh, nende ettepanek oli raamdirektiiv kollektiivläbirääkimiste osas. minu meelest oli see väga huvitav mõte. ma olen kursis sellega, et eh, arvestades lähimusregulatsiooni Euroopa Liidu lepingus ja nii edasi, Euroopa Liidu toimimise lepingus, on see kõik keeruline, aga seda tasuks ilmselt analüüsida. et mingi mõistlik asi ette võtta, et äh, muuta praegust kollektiivläbirääkimiste negatiivset kuvandit. aitäh! järgmine küsimus proua Lavalskalt, kes on ECR koordinaator. tööturul toimuvad arengud on väga huvitavad. me ei saa. arvestades automatiseerimist, robotiseerimist, intellektitehnikat, äh, kõik need muudavad oluliselt tööturgu. ja sageli põhjustab see probleeme inimestele, võib jääda mulje, et mõned töötajad üritavad äh, sellest kõigest kõrvale jääda, nad kardavad, et nad ei saa nende tehnoloogiatega hakkama ning äh, nendele töötajatele tekib tulevikus kindlasti täiendavaid riske. mis puudutab äh, lõhet eri piirkondade vahel, siis see kardetavasti süveneb. praegu on olukord niisugune, et automatiseerimine loob rohkem Eh, praegu on, on üleval küsimus, kas automatiseerimine loob rohkem töökohti või kaotab rohkem töökohti, mis te arvate, tahaksin teie vastust. nüüd, puudutati Prantsusmaad eelnevas arutelus ning lahendusi, mis on töötajatele soodsad. räägiksin Poola näitest sellega seoses. Eh, ning samuti ebatraditsioonilistest töötamise vormidest. ja äh, regu-, nende reguleerimisest ning töötajate kaitsest niisugustes valdkondades kaks tuhat seitseteist esimest korda kehtestati miinimumtunnipalk ning seejärel kehtestati seadus, mille kohaselt isikud, kellel ei ole tavapärast töölepingut, said samuti ametiühingu, ametiühinguga liituda. ning vähenes kohe FIE-de arv ja ebatraditsiooniliste töösuhete arv. siin räägiti üleminekuperioodist, aga kui kaua see peaks kehtima? mulle jääb mulje, et et siin soovitakse seda üleminekuperioodi venitada liiga pikaks, rääkides äh, selle kattevarjuks paindlikkusest. ja jääb mulje, et, et see tekitab pigem just ebakindlust, iseäranis eakamate töötajate puhul Need on töötajad, kes juba praegu teavad, et nad peavad eh, elukestvas õppes osalema, siin lihtsalt alternatiivi ei ole, sest muidu ei ole võimalik töötamist jätkata. aitäh, nüüd kõigepealt härra Scarpetta ja siis härra Köller. aitäh, aitäh ka selle küsimuse eest esimene osa tõlkes ei olnud väga selge, aga ma loodan, ma, ma üritan kokku võtta selle. nii et me ei pea tegelikult spekuleerima, vaadates tulevikku. me võime vaadata seda, mis on toimunud viimase kümne-viieteist aasta vältel ja näeme juba, et digitaliseerumine, mis on üks äh, suuri trende, millest ma juba rääkisin, on oluliselt muutmas meie tööturgu enamuses Euroopa Liidu ja tegelikult OECD riikideski näeme eh, nähtust, eh, mille nimeks on tööturu polariseerumine, et luuakse palju töökohti, mis nõuavad väga palju eh, oskusi, väga kõrgeid oskusi, aga luuakse ka palju töökohti, mis nõuavad väga vähe oskusi. ja keskel, niisuguste keskmiste oskuste seg-, segmendis sisuliselt uusi töökohti luuakse väga vähe nii et tekib küll töökohti palju, aga nad on väga erinevad. mõned on väga madala kvaliteediga, palga, töötingimuste, karjäärivõimaluste osas eh, ja teised on jälle väga head. nii et seetõttu ongi vaja poliitilist sekkumist. et, eh, et muuta need loodavad niisugused halvad töökohad paremateks töökohtadeks. et siin on nii geograafilised mõõtmed, kus on erisused, kui ka sektorite vahelised erinevused ja ka vanuselised erinevused. noortel on lihtsam eh, liikuda edasi Poola Poola ja mitmed teised Euroopa riigid on rakendanud mitmeid reforme, olen sellega täiesti päri ning äh, soovitan teil lugeda meie aruannet, mille avaldasime paar kuud tagasi, mis võtab kokku meetmed, mis on võetud äh, teie riigis ja teistes OECD riikides äh, vastusena vajadusele reguleerida töötamist muutusi töötamises, nii et neid, neid meetmeid tegelikult on väga leidlikke ja väga huvitavaid. mõned need meetmed äh, loomulikult on riikidele eripärased, äh, täidavad mingi konkreetse ülesande, mis nende riigis ainult eksisteerib, aga seal on ka üldisemad mõõtmed, äh, mis on seotud koolituse ja töötingimuste reguleerimisega ja nii edasi. üks oluline asi, mida tahaksin lõpetuseks mainida, on see, et valdkonnas, kus me räägime platvormitööst või FIE-dest, näen ma et riikides rakendatakse väga erinevaid lahendusi. probleemiks siin on see, et paljud, paljud platvormiettevõtjad on hargmaised, toimivad paljudes eri riikides ning äh, kuna meil ei ole poliitiliste lahenduste koordineerimist, siis ettevõtja saab äh, mängida ümber oma töötajate registreerimist ühes või teises riigis. ning siin oleks küll ruumi Euroopa Liidus dialoogiks ja läbirääkimisteks selle üle, kuidas reguleerida seda kasvavat turgu. teine asi Äh, mittestandardne, ebatraditsiooniline töötamine. ma tean, mis reforme Poolas on rakendatud ja ma arvan, et te saite väga hästi pihta sellele, mis on probleemi tuum. et me ei saa kõikidele anda tähtajatut töölepingut, tulevikus kindlasti see ei pruugi võimalik olla, me peame mõistma, missugused on need, äh, missugune see motivatsioon, mida me vajame seadusandja poolt selleks, et oleks äh, võimalik inimestel jätkata seda töötamist ja et sellelt oleks võimalik üle minna püsivamatele töötamise vormidele, see on seotud nii maksustamise kui töötingimuste reguleerimisega ja nii edasi ja nii edasi, nii et väga palju on võimalik ära teha selleks, et tööd, töötingimused ebatraditsioonilise töötamise vormide puhul paraneksid. ning siin on rakendatud meetmeid, nagu ma ütlesin. Äh, päris viimane asi äh, mõnes riigis on FIE-de arv kasvanud sellepärast, et seal on märkimisväärne motivatsioon mitte ainult tööandjatele, vaid ka töötajatele eh, FIE-deks, FIE-dena registreeruda. ja seda on võimalik jällegi seadusandlike muudatustega vähendada. aitäh! täienduseks kõlanule eh, see, mis puudutab eh, seda üleminekuperioodi, mis kunagi ei tundu lõppevat, olen teiega päri probleem tõesti algab juba koolist, kooliharidusest. et kuidas me valmistame inimesi ette selleks lõpmatuks üleminekuks, et kuidas, kuidas ta-, tagada, et inimene tunneb, et ta ei, teda ei jäeta rongist maha nii-öelda? et inimene tunneks, et, et tal on, et inimesel oleks mingi turvatunne. et meil oleks tugiraamistik, mitte ainult Töötukassa või mingid või Tööhõiveamet või mingi muu niisugune asutus, kes pakub koolitusvõimalusi, vaid niisugune tugiraamistik eh, ühe töö leidmiseks, kui, eh, kui teine on lõppenud. see vajab loomulikult tööturu analüüsi, vajalike oskuste analüüsi, ennustamist, sest ei ole mõtet ju omandada mingeid oskusi või mingit haridust, kui seda hiljem tööturul vaja ei ole, sellega tuleb kindlasti tegeleda. paljud riigid, sealhulgas Poola, olen sellega täiesti päri, on siin rakendanud märkimisväärseid reforme. teine asi, mida tahaksin puudutada, on sotsiaalsed õigused sõltumatult isiku staatusest. ning samuti ka seoses selle uue majandusega, mittestandardsete töötamise vormidega, et inimesed, kes, kellel on niisugune ebatraditsiooniline töö, et neil on endiselt sotsiaalsed õigused töötuhüvitisele, haigekassale pensioniõigused ja see peab olema tagatud, muidu inimesel niisugust turvatunnet ei teki ja see on meie ülesanne, see tuleb praegu tagada. aitäh, nüüd teine küsimuste ring. sõna saavad komisjoni liikmed, kõigepealt esitame nüüd kõik küsimused ära ja siis saavad meie esinejad sõna vastuseks. esimene küsimus, sõna saab proua Sparendag ja härra Mandres valmistub aitäh! aitäh teile osalemast ja ettekandeid esitamast! mul on küsimus, kuna te rääkisite ülemineku tegevuskavast tulevikuks ja rääkisite kolmest suurest trendist, robotiseerimine võib ja ütlesite, et robotiseerumine võib mõju, mõjutada töötavatest inimestest seitsekümmend protsenti, siis mul tekkis küsimus, miks te räägite siin tööturust, sellepärast et tegelikult mõjutab ju näiteks kliimamuutus sada protsenti inimestest. ja ma ei kuulnud midagi sellega seotud üleminekust ega meie töötamise muutustest, mis on vajalikud seoses muutusega, liikumisega rohelisele majandusele. ja mul tekkiski küsimus, miks meil ei ole soovitusi sellega seoses, sest seda oleks ometi vaja. sest keegi peab need kulud maksma ja need kulumaksjad peaksid olema inimesed, kes seda suudavad ja mitte need, kes seda ei suuda. aitäh! nüüd härra Manders ja valmistub proua Dura Fernandes. aitäh! olen siin. esindan vanem, vanemate inimeste parteid viiskümmend pluss äh, madalmaadest äh, ja Euroopas on selliseid inimesi praegu juba üle poole, nii et meid on päris palju ja mul on mitu küsimust. üks, teie soovitustes ei jäänud mulle silma tervi-, tervet elustiili, sest kui soovitakse kasutada seda hõbemajandust, siis peab, inimesed peaksid olema terved. ja e, tervishoid muutub ju kallimaks, me ei saa valida, me ei saa me ei saa nõuda, et inimesed töötaksid, kuni nad on üle seitsmekümne. teiseks, kas ei oleks aeg ümber mõelda, kuna me otsime praegu lahendusi eh, seoses ametiühingutega ja nii edasi. ja minu meelest teie andmed olid aastast kaks tuhat kuusteist, mis tähendab, et nad on juba kahe-kolme aasta vanused ja te, te nägite, et juba siis oli väga suur äh, nõudlus robotite järele ja inimesena loomulikult robotiga konkureerida ei ole võimalik töötamisel. nii et kas ei ole kätte jõudnud aeg natukene muuta meie mõtlemist äh, selle reguleeri-, selle, selle valdkonna juhtimisest, et me ei saa enam rääkida kommunismist, kapitalismist, sest äh, ükski nendest kolmest lahendusest tulevikus ei toimi et me peaksime mõtlema mingi uue niisuguse juhtimismudeli peale. sest lõpuks ju robotite omanikud saavad hakata otsustama kõike ja see ei ole ju ometi see, mida me soovime. võib-olla peaksime järgmine kord kutsuma ja ma pöördun nüüd komisjoni esimehe poole, äh, kutsuda siia härra Piketi, kellel on väga spetsiifilised vaated selles, mis puudutab tuleviku majanduslikku mõtlemist. aitäh! proua Fernandes loobus oma küsimusest, kui ma õigesti aru sain. minu küsimus juba esitati, seetõttu ma ei hakka seda kordama. aitäh! ja valmistub härra Kaanev aitäh, minu küsimus on suun-, suunatud härra Scarpetale. mul oli väga huvitav kuulda kõike teie ettekandes, mis puudutas platvormi töötajaid. ja ma loodan, et meie komisjon, töö, tööhõivekomisjon osaleb järgmise platvormi majandust puudutava direktiivi vastuvõtmisel, millest on räägitud mitmel meie koosolekul Te puudutasite vajadust võidelda selle võltsviiendusega ja pakkuda täiendavaid äh, sotsiaalse kaitse tagatisi platvormitöötajatele ning äh, mainisite ka seda, et on vaja teie sõnutsi leiutada uued sotsiaalse dialoogi vormid platvormitöötajatele ning äh, minu küsimus teile ongi, et kas me sisuliselt soovime klassikalise nii-öelda töötajate, tööandjate dialoogi mudeli toomist platvormitöötajate sekka või siis äh, sooviksite te siin näha mingeid uusi nende läbirääkimiste mudeleid või vorme, millega kuskil on ju juba eksperimenteeritud vist, ma sain aru teie jutust ja kui see nii on, siis äkki räägiksite pikemalt, kus seda on tehtud? ning äh, viimasena, kuigi loomulikult mitte kõige vähem oluline, härra Kanev kui ma üritan selgitada oma pojale, miks on vaja õppida matemaatikat, siis ma räägin talle, et kui ta suureks kasvab, siis on sisuliselt kahte tüüpi töökohti. robotitele programmide kirjutamine ja robotite puhastamine, nii et kui ta ei taha hakata tulevikus roboteid puhastama, peaks ta õppima neid programmeerima. aga nüüd tõsisemal, tõsisemas plaanis, diagnoos on üldiselt selge, aga lahendused, mida teie pakute, paistavad äh, olema niisugused, mis suurendavad töö, tööjõukulusid. ja vii-, seda viisil, mis on äh, liiga suur nii tööandjatele kui ka sõltumatutele töötajatele, FIE-dele. kas ei oleks mõistlikum, arvestades äh, vajadust majanduses liikuda rohelises suunas, oluliselt piirata kulusid nende töötajate jaoks, kes on ülemineku staatuses või kellel on vaja uusi oskusi, kellel on vaja kohan-, kohaneda uute roheliste töökohtadega ja tegelikult puudutab see umbes üheksakümmend protsenti nii töötajatest kui tööandjatest. aitäh! ning nüüd teine vastuste voor, alustame härra Kölleriga. aitäh, esimene küsimus. me ei rääkinud äh, õiglasest üleminekust me ei rääkinud ainult üleminekust rohelistele kohtadele. ma rääkisin, et üleminek, õiglane üleminek rohelistele töökohtadele toimub valdkondades, kus need töökohad on olulised ja et me peame aitama kaasa sellele üleminekule ja tagama oskuste, uute oskuste omandamise inimestele, kes selles osaleda, osalevad. ja et siin tegelikult võiks me võita töökohtade üldarvus lõpuks. mis puudutab nüüd tervet eluviisi siis eh, osas, mis puudutab ILO-t, me, meie läheneme sellele teisest suunast. meie põhiline eesmärk on tagada, et inimesed ei jääks haigeks töötamisest. ehk siis eh, töötervishoid on meie jaoks oluline ja samas eh, Maailma Tervishoiuorganisatsioon, mille raames mina töötan, just tegeleb selle küsimusega teie vaatepunktist ja, ja siis see Agenda kaks tuhat kakskümmend on just meie ürit-, meie katse laiendada seda lähenemist siin. ja Maailma Terviseorganisatsioon vaatab seda ähm, mõlemalt, mõlemast suunast, mida ma mainisin. nagu te ütlesite, suureks probleemiks on siin see, et inimesed töötavad kauem. ja me peame sellega siin tagama, et kui me palume inimestel töötada kauem, see tähendab, et me neile varem pensioni maksma ei hakka, siis peame tagama, et et äh, nende töö, mida nad teevad, näiteks vanemate inimeste puhul, on äh, töö, mida nad suudavad teha. ja me oleme siin koostanud päris mitmeid ettepanekuid. riigid ja robotid. no siin on küsimus selles, kas äh, valitseme äh, meie roboteid või robotid neid, et, et loomulikult on parem, kui meie valitseme roboteid. nii et robotid võiksid olla valdkondades, kus neist meile kasu on. aga see on ka seotud tööjõukuludega. et kui tööjõukulud on liiga kõrged, näiteks eh, käsitsi töö puhul mingis valdkonnas, siis tuleks kasutada roboteid, mis ei tähenda, et robotid hakkavad meid juhtima või meid valitsema meil tuleb lihtsalt inimestele leida teised kohad ja need ei pruugi olla ainult robotite puhastamise töökohad. no toon konkreetse näite. mulle meeldib näiteid tuua. käisin maailma oskuste meistrivõistlustel Kaasanis Venemaal, kus olid esindatud kuuskümmend kutseala ja küsimus, millega tegeleti, oli, kuidas saab kombineerida tavapärast töötlemist robotitega ja mulle jäi väga sügav mulje iseäranis eh, ühest rätsepast, kes lükkas mu niisugusesse skaneerimismasinasse, mis, mis mõõtis minu üsna ebatäiu-, täiusliku keha üle ja eh, andis mulle andmed, mille põhjal mul on võimalik näiteks e-kaubandusest tellida riideid et selleks oli mingi äpp ja selle abil kõik see oli võimalik. nii et ma arvan, et see mõtlemine robotitest on natuke liiga kitsas praegu, me peaksime natuke laiemalt asjale lähenema. ja mis puudutab riike, siis eh, tegelikult on siin väga huvitavaid mõtteid riike ja valitsemist. Eh, need ei ole veel Euroopa Liitu jõudnud, aga mõnedes riikides juba räägitakse sellest, et eh, kuna robotid hakkavad asendama töötajaid, siis peaks hakkama roboteid maksustama, täpselt samuti nagu töötajaid maksustatakse. see on päris huvitav lähenemine. edasi, tööjõukulude suurendamine. me peaksime liikuma natuke eemale sellest äh, lähenemisest, et et haridus ja uute oskuste omandamine on kulu, et see on pigem investeering ja see, seda tuleks kajastada sellisena ka avaliku sektori eelarvestamisel. ja siis oleks arutelu tööjõukulude kohta juba asjakohasem. aitäh nende suurepäraste küsimuste eest. kuna palju on juba ära öeldud, siis teen lühidalt. mis puudutab õiglast üleminekut see on järjekordne suurtest trendidest. mina ei rääkinud sellest seetõttu, et mõju tööturule, olgu, olgugi et sellega seoses luuakse palju töökohti, need töökohad sõltuvalt sellest, missugused need, nende mõju sõltub mis, sellest, missugused need töökohad on. aga ma ei usu, et paljud need töökohad tulevad väga erinevad sellest, mida me varem tööturul nägime. jah, nad tulevad teises kohas, nõutakse teistsuguseid oskusi, pädevusi, aga nad on seotud nende teiste suurte trendidega, millest ma rääkisin, inimeste vananemine, digitaliseerumine, robotiseerumine, nii et eh, loomulikult see, see on suur suundumus ja see mõjutab meid äh, tulevikus kindlasti väga ulatuslikult, aga selles, mis puudutab tööturgu ja me oleme seda päris põhjalikult uurinud, rohelised töökohad, kas nad on erinevad varasematest töökohtadest, ei, ilmselt mitte. et need oskused, mida nõutakse ja nii edasi, ei ole väga erinevad. mis puudutab tervet eluviisi, siis äh, oleme sellega OECD-s äh, päris palju tegelenud ning meie lähenemine on niisugune elukaarepõhine lähenemine, mis tähendab, et äh, kui me soovime hakata lahendama mingeid probleeme, mis ühiskondadel, inimestel on pikemaaegselt äh, vaja lahendada, siis tuleb investeeringuid hakata tegema varem. mõned need terviseprobleemid, millest te rääkisite, on täiesti reaalsed, sellepärast et me ei investeeri piisavalt ennetusse. me oleme raha välja võtnud esmatasandi Äh, tervishoiust ja investeerime rohkem haiglatesse. no võiks rääkida veel äh, niisuguse naljaka loo, et et ma, majanduskriisi ajal oli ennetus just eh, majanduskriisi ajal oli just ennetus see, kust raha kõigepealt välja võeti ja sellega seoses tegelikult tuleb pärast hoopis rohkem hakata investeerima. ja kui me soovime vältida seda, et inimestel ei ol-, ei tuleks pärast väga palju investeerida oskuste muutmisesse, siis tuleb, tuleks hakata investeerida, investeerima inimeste harimisse algusest peale. ning seoses inimeste eh, hilisema terve, terve olemisega Äh, ma mainisin, et inimesed elavad küll kauem, aga mitte kõik ei ela kauem tervelt ning siin on väga oluline nii investeerimine kui äh, ennetusse kui ka hooldusesse. robotitega seoses rääkisin ma meie analüüsist, meie hinnangust ja peamine, peamine probleem, millega tuleb tegeleda, millega seoses tuleks hakata mingeid meetmeid rakendama, on masinõppimine ja intellektitehnika me Äh, meil on praegu mandaat hakata sellega tegelema, meie ministrid on sellega, äh, selle mandaadi andnud, et missugune on siin potentsiaal, missugune on tehnoloogia, ja minu jaoks tegelikult see peamine eetiline probleem masinõppimisega, algoritmidega seos, praegu näiteks kasutatakse seda inimeste värbamisel, töötajate tööpanuse hindamisel ja tulevikus kindlasti hakatakse seda veel laiemalt kasutama ka sotsiaalses kaitses ja nii edasi, me peame paremini selle kaardistama, selle võimalused ja, ja ka need küsimused, mida sellega seoses on vaja reguleerida. platvormitöö kohta oli väga hea küsimus. ning siin me peaksime kasutama sama mudelit nagu traditsioonilise töötamise puhul kollektiivseteks läbirääkimisteks. aga samas on tegemist platvormitöö puhul väga erineva töötamisega, näiteks taksojuht, olgugi et ta teeb, teeb tehinguid kliendiga läbi platvormi, teeb siiski traditsioonilist tööd samas eh, näiteks digitaalsed teenused, mis pakutakse läbi eh, platvormi, on hoopis erinev asi. nii et eh, mitte kõik platvormi töötajad ei taha, et neid käsitletaks töötajatena, osad tahavadki olla ettevõtjad. aga ma rõhutan, et paljudes riikides, kui te olete sõltumatu töötaja, siis teil ei ole lubatud äh, kollektiivsetes läbirääkimist, kollektiivset läbirääkimist korraldada, et ühelt poolt teie kutseala esindajad ja teiselt poolt kliendid. see võib olla oluline, aga seda, see, seda võimalust ei pruugi olla. nii et ähm, mõnedel inimestel ei ole siin vaja pakkuda töötajapaketti, mõned, mõned aga seda soovivad. mõnedes riikides laiendatakse miinimumgarantiid platvormitöötajatele, aga mitte kõikides. nüüd tööjõukulude suurenemine, jälle sellega lõpetan potentsiaalselt, aga ma ei ole päris kindel, kui ma mõtlen näiteks koolitusest, siis paljudes Euroopa riikides kulutatakse päris palju raha koolitusele. Prantsusmaal räägime me vist viiskümmend, viiekümne viiest miljardist kutsehariduses. ja küsimus on, kuidas seda raha kasutatakse, kes pääseb sellele ressursile juurde? Prantsusmaa on loonud individuaalse täiendkoolituskonto, et igalühel on õigus kulutada teatud summa äh, täiendkoolitusele. ning suur probleem teistes riikides, näiteks madalmaades nähakse seda ka, on, on tagada, et seda raha kasutatakse tõhusalt. et äh, tõesti siin sotsiaalkaitses võiks, võiks mõelda, et raha kulub rohkem, kui rohkem õigusi antakse aga äh, samas võib seda raha tulla kaasa, tulla tagasi läbi maksude. et mõnel juhul nõutakse, et ettevõtjad, kes kasutavad FIE-de teenust näiteks platvormimajanduses, maksaksid ka makse selle pealt. ja lõpetuseks, äh, sellepärast ma rääkisingi nüüd üleminekuagendast, et kuna osad ressursid tulevad teiste alga-, algatuse, algatuste valdkonnast, me räägime näiteks BEPS-idest, äh, äh, tulude väljaviimine maksustamise alt, need niisugused lähenemised, mis on sisuliselt suunatud kogu maailma, Äh, kui nendega tõhusalt tegeletakse, siis võib saada maksubaasi juurde raha, mis tekitab makse, mille, mida on võimalik kasutada selleks, et aidata inimesi, kes kannatavad üleminekuperioodil. aitäh ning sellega lõpetaks, lõpetaksingi meie, meie seminari esimese osa, tänan meie ettekandjaid, ettekanded olid väga head, väga kujundlikud ning mul oli väga hea meel kuulda ka väga asjalikke vastuseid meie küsimustele, sest te rääkisite kõigist äh, prioriteetidest, millega meie tööhõivekomisjonis tegeleme. ning äh, väga hea oli kuulda niisugust tõenduspõhist argumenteerimist teemadel, mis äh, meile väga hingelähedased on, aga millega seoses meil alati vajalikke andmeid kohe silme ees ei ole, nii et mul on väga hea meel, et te siin käisite ja meile rääkisite, tuginedes andmetele. selleks, et äh, leida lahendused probleemidele, mis meie ees seisavad, pikaajaline hooldus, aktiivne vananemine, sotsiaalne tõrjutus, äh, sotsiaalselt tõrjutud kogukonnad, inimeste oskuste tase, eh, kellelt me loodame, et nad tulevad toime avatud tööturul, kutseharidus ja kõik muu, mida me puudutasime. mul oli väga hea meel, et te siia tulite ja oma ettekanded esitasite ning küsimustele vastasite. started. Uh, dear colleague. lugupeetud kolleegid, äh, avan nüüd äh, meie seminari teise osa ja tegemist on siis teemaga, millest me oleme palju rääkinud, äh, lastega garantii, me kõik räägime sellest, aga me ei tea täpselt, milline see peaks olema ja nüüd tervitan siin proua Mary Dalyt. juhataja vabandab häälduse pärast, äh, proua Mary Daly Oxfordi ülikoolist, kes äh, räägib meile siis äh, laste vaesusega võitlemisest, laste garantiist, nii et tervitame proua Mary Dalyt. ja annan teile ka kohe sõna palun. aitäh, proua juhataja. lugupeetud äh, parlamendi äh, liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, on väga suur au rääkida siin laste garantiist. ma tahaksin eelkõige tänada poliitikauuringute osakonda äh, selle kutse eest ja viieteistkümne minuti jooksul loodetavasti üsna lühidalt äh, Äh, räägin teile äh, oma teemast ja e-, eelkõige soovin rääkida teile laste garantii eripäradest minu silmis, eriti võrreldes seda kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta soovitusega, mis käsitles lastesse investeerimist ja oma jutu lõpus tahan teha ettepanekuid selle kohta, kuidas me võiksime seda laste garantiid hakata ellu viima ja ma tahaks öelda, et minu arvates äh, on äh, Euroopa Parlament väga oluline äh, selle arutelu kontekstis ja laste garantii tuli just nimelt parlamendi algatusena ja parlament selle arutamiseks ja selle edendamiseks on väga oluline koht. nii et minu esimene slaid lihtsalt tuletab meile meelde, et meil on probleem laste vaesusega Euroopa Liidus. umbes veerand meie lastest umbes kakskümmend neli miljonit äh, last Euroopa Liidus elavad äh, suhtelise vaesuse äh, ohus, et nad on siis allpool vaesuspiiri või siis elavad leibkondades, kus on suur materiaalne puudus või kus vanemad eriti tööd ei tee nii et me kõik oleme ilmselt nõus, et äh, nii rikka maailma piirkonna jaoks on tegemist äh, suure laste arvuga, ma tahaksin rõhutada, et tegemist on euro-, üle-Euroopa-liidulise probleemiga ja me teame, et millised on äh, need riigid, kus on vaesuses elavaid lapsi kõige rohkem, aga mitte üheski liikmesriigis ei ole laste vaesusmäär alla neljateistkümne või viieteistkümne protsendi, nii et see tõesti on üle Euroopa Liiduline probleem ja iga liikmesriik peab sellega tegelema ning äh, siin slaidis on ära toodud ka siis äh, suurima laste vaesuse määraga riigid ja madalaima määrus, määraga riigid. Äh, hea uudis on see, et laste vaesuse määr väheneb, aga me peame olema väga ettevaatlikud selle tõlgendamisel, sest me võrdleme siin Äh, äh, määrasid ähm, Suure depressiooni järgse, mm, järgsete määradega ja siis järgnes täit-, käsitleb seda, et kuidas me peaksime mõistma laste vaesust, üldiselt on kokku lepitud nii poliitikud kui akadeemikud on ähm, kokku leppinud selge, selles, et laste vaesus on mitmedimensiooniline ja laste tagati äh,, garantii ka äh, võtab seda arvesse selle viie peamise põhimõttega äh,, kus on ette nähtud siis lastele adekvaatne toitlustamine äh, ja äh, majutamine ja haridus äh, nii et siin on äh, võetud arvesse juba seda äh, mitmedimensioonilisust äh, laste ja muuhulgas ka siis täiskasvanute vaesuse puhul. me teame, et la-, vaesus lapseeas mõjutab inimeste elusid väga pikalt, see mõjutab laste igapäevaelu, nende elutingimusi, aga mõjutab ka nende tulevast arengut ja neid võimalusi, mis neil elus on, nii et tegemist on ebavõrdsuse allikaga pra-, nii praegu kui ka tulevikus, me saame järjest rohkem teada ohuteguritest, mis on seotud vaesusega üldiselt ja laste vaesusega spetsiifiliselt ja üks äh, kõige olulisematest on äh, vanemate haridustase, mis äh, tõesti mõjutab kõiki teisi faktoreid, näiteks kas ollakse mm, mõne vähemuse esindaja või siis vanemat laps, kes, kui vanemad tööl ei käi, nii et siin Nendes esimesel kahel slaidil on juttu sellest, et vaja on poliitilisi hoobi ja teisalt see on nii positiivne kui negatiivne lugu, sest et me teame, et sekkumisega me saame vähendada laste vaesust. me teame seda, me sea-, teame, et me saame mõjutada ka selle mõju tulevikus. ja nüüd Euroopa Liidu lähenemisest, ehkki me peame ütlema, et kui me räägime laste vaesusest, äh, laes-, vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest üldiselt, äh, siis äh, peamiselt on see liikmesriikide pädevusse puuduv valdkond, see on väga oluline asi, mida tuleb rõhutada, et vaesusevastane võitlus on liikmesriikide pädevuses, aga sellest hoolimata Euroopa Liit on võtnud juhtrolli äh, laste vaesuse küsimuses eh, eelkõige ja on ka märkimisväärseid eh, saavutusi, uusi mõtteid, muuhulgas siis see lastegarantii, mis on täiesti uus mõte, on programme ja see kõik on, eh, seda kõike on arvesse võetud siis ka õigusaktides ja väljaspool Euroopa Liitu siis kestliku arengu eesmärkides ÜRO laste õiguste konventsioonis ja hartas Ähm, ja siin on siis äh, Euroopa Liidu seisukoha peamised äh, nurgakivid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta soovitus, äh, lastesse investeerimine, ähm, e-, ebasoodsa tsükli murdmine ning siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta soovitused, kus lastele tagatakse siis hoolitsus ja võimaldatakse heaolu ning kahe tuhande viieteistkümnenda aasta laste garantii ning kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta sotsiaalsete õiguste sammas, ähm, eelkõige põhimõte üksteist, mis äh, tagab varase, taskukohase ja kvaliteetse alushariduse ja lapsehoiu äh, ja kus äh, on ära toodud, et lapsed peaksid olema kaitstud vaesuse eest ja kõige tõrjutumatel lastel peaks olema juurdepääs eriressurssidele selleks, et anda neile võrdsed võimalused, nii et äh, üsna palju on selles vallas juba tööd tehtud ja üks asjadest, mis muutub selgemaks, on see, et vaja on äh, sihist vastutatult tegeleda nende lastega, keda see puudutab ja sellest äh, kavatsen äh, hiljem rääkida, aga nüüd järgmine slaid, äh, siin on lühidalt juttu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta soovitusest, tuletan meelde, millega siis tegemist oli ja mida tehtud on. soovituses liikmesriigid soovitasid öö, Äh, ellu rakendada õigustepõhiseid ja lõimitud strateegiaid vaesuse alal ja see oli tõesti väga tugev ja ähm, fokusseeritud äh, lähenemine, kus tõesti soovitati äh, väga selgeid poliitikameetmeid ja see oli väga ambitsioonikas äh,, peame äh, sellele mõtlema, kui me hindame selle saavutusi ja siin slaidil on näha, et oli kolm valdkonda, millele keskenduti, juurdepääs adekvaatsetele ressurssidele, selle all mõeldi peamiselt äh, laste vanematele äh, adekvaatsete ressursside andmist äh, ja paluksin, et te mõtleksite sellele, et kas meetmed on suunatud lastele või vanematele või on need suunatud mõlematele. see on üks äh, nendest asjadest, mille osas see lastegarantii on väga äh, spetsiifiline ja see on tõesti olnud väga positiivne areng ja teine valdkond, millele keskenduti, oli äh, teenuste ade-, juurdepääs ähm, kvaliteetsetele teenustele, et need oleksid ka taskukohased ja kolmas valdkond oli siis nii-öelda kroonijuveel laste õiguste vallas, et laste kohtlemine isiksustena, et neil on õigus ärakuulamisele, et neil on õigus areneda, et neil on õigus osaleda ka vaba aja tegevustes ja nii edasi. ja mis nüüd puudutab äh, saavutusi, äh, siis äh, on palju meetmeid, mida on võetud liikmesriikide tasemel äh, laste vaesuse äh, küsimuses ja on ka väga palju häid arenguid mõningates äh, riikides, väga palju häid näiteid, millest õppida, aga võiks ka öelda, et ei ole olnud mingit väga püsivat arengut, areng on, on olnud äh, väiksem, kui me oleks suunud, ehkki võiks öelda, et äh, äh, tegemist, e-, et äh, me et ähm, sellel kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta soovitusel ei ole olnud väga suurt mõju ähm, praeguseks ajaks, aga ähm, kahjuks ei ole laste vaesust arvesse võetud ka Euroopa poolaasta puhul ja seetõttu äh, Äh, riigipõhistes soovitustes äh, seda eriti ei kajastata ja ka mõningate mm, ra-, mm, rahastuse puhul seda ka äh, ei arvestata, eri-, erandiks on kõige vaesematele inimestele suu-, suunatud fond, mille puhul siis äh, neli miljonit last äh, saavad abi äh, sellest fondist või, või siis saavad abi koolid ja see on tõesti väga oluline ja oluline just selle poolest, et see on mm, otseselt suunatud lastele ja tulemus on, et laste vaesuse teema ei saa piisavat tähelepanu äh, ega ole piisavalt sihipäraseid meetmeid ja see, mida me sellest õpime, on, et me peame sellega selgelt välja ütlema, et kui me tahame asju muuta, siis me peame väga selgelt välja ütlema, et mida me tahame muuta. ja nüüd räägin laste garantiist, mul on ainult kolm slaidi veel, nii et ilmselt saan ajaga hästi hakkama. laste garantii on äh, kvalitatiivselt uus ja üsna erinev äh, lähenemine võrd-, võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta soovitusega, äh, siin äh, tuginetakse sellele eeldusele, et äh, soovitus on juba täielikult rakendust leidnud. kõneleja on veidi hädas oma slaidide näitamisega. There we are, yeah. So it rests, I beg your pardon, thank you. It rests nii et äh, tuginetakse eeldusele, et äh, soovitus äh, on juba täielikult ellu rakendatud, aga minnakse veelgi kaugemale. tegemist on täiendava instrumendiga minu arvates ja siin on kaks eripära. esiteks, et keskendutakse kõige vaesematele lastele, see on vägagi suunatud just nimelt neile lastele ja teine asi ja siin nüüd tegeletakse mõningate laste halveneva olukorraga, mida me ei saa aru, kui me vaatame vaesuse näitajaid, et äh, on väga suured erinevused nende las-, nende inimeste puhul, kes äh, elavad val-, allpool vaesuspiiri ja tegeldakse ka äh, selle teemaga, et vaesus on ebavõrdsuse allikaks ja siin on need viis valdkonda ja oma eelviimasel slaidil on mul siin äh, tabel, kus võrreldakse äh, soovitust ja laste garantiid ja te näete, et siin on äh, ühine see, et äh, laste õiguste teemat tuleb igal pool arvesse võeta, võtta, aga lastegarantii on palju rohkem äh, sihistatud, see puudutab ilmselgelt teenuseid rohkem, aga soovitus põhi-, käsitles õigusi ja teenuseid ja tööhõivet. see lastegarantii keskendub rohkem vaesuses elavatele lastele ja ja me peaksime kõigi meetmete puhul võtma arvesse eelkõige kolme asja, et kas äh, keskendutakse otse lastele, äh, vastandina siis äh, vanematele või institutsioonidele, koolidele või mingitele muudele asutustele. teiseks, et millistele, millisele lasterühmale keskendutakse, kas keskendutakse just nimelt neile lastele, kes elavad kõige suuremas vaesuses ja kolmandaks, et kas tegemist on teen-, spetsiifiliselt teenustele suunatud meetmega, eriti näiteks äh, toitumine, peavari, haridus või lapsehoid. ja viimane slaid. siin on mõned äh, viimasel slaidil on mõned ettepanekud, mida edasi teha, tuginedes äh, vastavale lähenemisele, esiteks peaksime äh, lapse vaesuse selgelt välja tooma, meil peaks olema mingi eesmärk, äh, mis äh, peab silmas just nimelt lapsi. meil on siin üldine eesmärk kakskümmend miljonit, aga mina arvan, et me peaksime siin spetsiifiliselt lapsed välja tooma ja kui me tahame laste garantiid siia välja tuua, siis me peaksime äh, eesmärgiks võtma just nimelt need üks koma kaks protsenti lastest, kes kannatavad kõige rohkem, kes elavad äh, leibkondades, mis elavad allpool vaesusmäära, kus on ähm, väga suur materiaalse äh, puuduse oht ja lapsed, kes elavad äh, leibkondades, kus vanemad tööd ei tee eriti, nii et need on need üks koma kaks protsenti Äh, ja ma olen teinud ettepaneku ka ja selles osas on tehtud juba ära väga palju tööd, et äh, laste vaesus äh, tule, vaesust tuleks arvesse võtta ka mitmeaastases finantsraamistikus ja Euroopa poolaastas ja ka riigipõhistes soovitustes. ma tean, et selle aasta aprilli resolutsiooni ettepanekus oli selles vallas tehtud väga palju edusamme. ma arvan, et Äh, selles äh, aprilli resolutsiooni ettepanekus ja mõningates äh, komisjoni kavatsustes on mõtteid, et oleks lastele suunatud eelarve, et oleksid spetsiaalsed meetmed, mis on suunatud just nimelt vaestele lastele ja on ka mõtteid stiimulite kohta ja nii edasi ja lõpetuseks peame tunnistama, et lastegarantii on väga keerukas ja tõenäoliselt me ei ole äh, võimalik äh, kõigi, võimelised kõigis valdkondades äh, sellega tegelema, nii et me peaksime siin panema paika mingisuguse prioriteetide järjekorra ja tõenäoliselt alusharidus ja lapsehoid on see valdkond, millele kõige esimesena tuleks keskenduda. aitäh! aitäh äh, selle esitluse eest ja nüüd saavad sõna siis kõik komisjoni liikmed et esitada küsimusi või teha omapoolseid märkusi. Mr Patton um,. härra Patton, aitäh. ma arvan, et see on meie jaoks üks suuri väljakutseid ja ma arvan, et teie kommentaarid olid väga julgustavad, eriti mis puudutas seda lähenemist, mis on valitud ja seda sihtmärki, mis on välja valitud ja mm, pühendumist sellele, aga mul on paar küsimust ja ma ei ole kindel, et need on õiged küsimused selle komisjoni kontekstis, aga küsin ikkagi. esiteks, mind huvitab, huvitavad tulemused. Te rääkisite sellest ja tun-, tunnistasite kõiki neid probleeme ja väljakutseid ja et vaja on süstemaatilist lähenemist, aga äh, milliseid äh, tulemusi me soovime saavutada, kui me lapsi ja perekondi äh, soovime vaesusest välja tuua. Äh, see on tõesti väga keerukas ja võtab väga pika aega ja võib-olla on vaja veidi teistmoodi hinnata neid saavutusi. ma nimetaks seda muutuste teooriaks ja teine asi, ma räägin siin inimesena, kes selles valdkonnas Ühendkuningriigis on väga pikka aega tegev olnud, üks suurtest väljakutsetest, mis meil selles valdkonnas on olnud, eriti äh, kui tegemist on olnud Euroopa Liidu poolse rahastusega, on äh, selle rahastuse keerukus ja bürokraatlikkus, äh, eriti väiksemate organisatsioonide jaoks, mm, et nad üldse saaksid seda toetust kasutada. nii et väga tihti ähm, tegelevad äh, selle teemaga suuremad organisatsioonid, suuremad heategevusorganisatsioonid, sellepärast et neil on olemas see võimekus tegeleda selle, äh, tundub, et lõputu äh, protsessiga. aga need ei ole need organisatsioonid, mis tegeleksid tõesti eesliinil nende inimestega, kellest te rääkite, rääkisite ja kellest, kellele on kõige raskem juurdepääsu saada, nii et me võiksime võib-olla tegeleda sellega, et kuidas oleks võimalik saavutada seda, et raha jõuaks õigesse kätesse. aitäh ja nüüd järgmisena saab sõna proua Ravanska. Całkiem niedawno mówiliśmy o zmianach na rynku pracy, automatyzacji, robotyzacji. Äh, natuke aega tagasi rääkisime automatiseerimisest äh, tööturul ja nüüd räägime vaesusest, äh, laste vaesusest. ja pean siin avalikult ühest elemendist rääkima, et väga kurb on, et nii pikka aega me oleme rääkinud laste vaesusest ja mitte midagi tundub, et ei ole muutunud. loomulikult tegemist on äh, liikmesriikide pädevusega. Poolas ka aastal kaks tuhat kuusteist äh, käivitati üks projekt, mille nimi oli viissada pluss äh, laste heaks, selleks et vähendada laste vaesust ja meie toona siis äh, konstateerisime kõige suurema laste vaesuse määra vähenemise alates kommunismi kokkukukkumisest. Ähm, mõningates äh, liikmesriikides ei ole piisavalt äh, otsusekindlust selleks, et vähendada laste vaesust. Öeldakse, et ei ole õige hetk või et see ei ole võimalik ja et juba on probleeme äh, turul, aga ega see on siiski väga häbiväärne, et me nii pikka aega ei ole midagi teinud, me lihtsalt oleme konstateerinud seda probleemi. kui me selle programmi Poolas äh, juurutasime, siis meil oli hirm, et naised äh, lõpetavad töötamise. me kartsime mõningaid patoloogilisi äh, probleeme, nagu näiteks alkoholismi, aga see ei osutunud tõeks, perekonnad äh, käitusid vastutustundlikult ja hoolitsesid äh, laste heaolu eest, aga liikmesriikide poliitika ähm, peab saama õigeid stiimuleid, et selles suunas areneda. kõneleja rääkis erinevatest lähenemistest äh, tuginedes erinevatele teenustele nagu ähm, koolid, ähm, haridus. E-, ja minu arvates oleks vaja pigem sellist üldist äh, lähenemist, mitte sellist sektoripõhist lähenemist. ja olulist rolli peab ähm, mängima haridus mul on äh, ka küsimus. kui tõhusad on liikmesriikide perekonnapoliitikad? kas on võimalik vähendada laste vaesust? ilma, et me räägiksime perekonnapoliitikast, ilma et me tõstaks esile seda sidet perekonnaga, vaja oleks, et meil oleks perekondade jaoks adekvaatsed poliitikad. see võimaldaks äh, vältida sotsiaalset tõrjutust ja laste vaesust, sest äh, muidu meil ei õnnestu seda nähtust kaotada. ja see oli nüüd viimane küsimus. kas on veel küsimusi? kui ei ole, siis annaksin sõna proua Dale'ile, ta vastaks äh, küsimustele. aitäh ja võib-olla siis äh, alustan viimase küsimusega. ma olen äh, teiega mõnes mõttes nõus, et ei ole olnud piisavalt tegevust laste vaesuse vastases võitluses, palju liikmesriike ei ole pühendunud sellele, aga mina olen sotsioloog ja see, mis mind hämmastab, on äh, laste äh, tunnustamine isiksustena ja isiksustena, kellel on õigused, see on tõesti paljude ühiskondade jaoks äh, väga suur samm, sest me oleme ha-, me paljudes valdkondades üldse ei näegi lapsi, nii et me tõesti ähm, peame omaks võtta selle suhtumise ja nägema lapsi isiksustena ja kui ma ütlen, et me peame nägema neid isiksustena, siis see ei tähenda, et me peaksime nad eemaldama põra-, perekondadest, et me ei mõtle neist perekondade kontekstis, vastupidi, loomulikult me mõtleme lastest perekondade kontekstis. nii et äh, teil on õigus, et äh, toetused äh, perekondadele on võimalus äh, kuidas äh, lapsi toetada, eriti kui tegemist on äh, sularahaliste äh, toetustega ja mis puudutab teenuseid, alusharidust ja lapsehoidu, siis tavali-, tihti on see teenus, mis on suunatud vanematele, et lapsed seal ei olegi nii väga kesksed. nii et minu ettepanek on mõelda lastele, aga mitte sellele, et neid tuleks eemaldada perekondadest või et äh, nad on kuidagi eraldiseisvad perekondadest, vaid me lihtsalt äh, peaksime mõtlema sellele, et kas meetmed on suunatud otse äh, lastele ja kas nad on suunatud otse vaestele lastele. ma ei ole pessimistlik selles küsimuses, ma arvan, et on toimunud see muutus, et lapsi nähatakse äh, isiksustena ja ma olen siin võib-olla veidi optimistlikum kui teie ja ma tean seda Poola viissada pluss programmi, ma tean, et sellel oli väga suur mõju laste vaesuse ja perekondade vaesuse vähendamisele. nii et aitäh selle eest. ja mis puudutab äh, nüüd esimest küsimust ja, ja tulemusi, siis äh, mina mõtlesin äh, mingile sellisele sihtmärgile, et, et, et me tõesti äh, selle ühe koma kahe protsendi äh, elanikkonna äärmuse, äärmise vaesuse ära kaotaksime, see puudutab umbes kaht mil- ja poolt miljonit last. ja tegemist on väga rasketes oludes elavate inimestega, nad on ilmselt kõige suuremas materiaalses vaesuses, aga ma arvan, et siin tõesti võiks äh, toetada seda, et tuleb äh, keskenduda just nimelt nendele lastele. ma olen täiesti nõus, et väga raske on äh, tagada see, et rahastus jõuaks just nimelt nendele väiksematele institutsioonidele ja väiksematele kogukondadele. mul kahjuks ei ole mingit imeretsepti selle jaoks, ma lihtsalt olen teiega nõus, et teil on selles küsimuses õigus, aitäh. All questions are answered ja kõik küsimused said vastuse, aitäh, et tulite siia. ja nüüd tervitame meie uut külalist, härra Hogart. Terence Hogart Fondatsioone Giacomo Brodolinist. ja see ongi kõik, mida ma saan öelda, et tere tulemast ja teil on sõna. Thank you uh,, it's a thank you for the invitation to suur aitäh, et kutsusite mind siia, mul on suur hea meel siin olla. ma tahaksin rääkida teemast, mis äh, kattub äh, mõnevõrra äh, eelmiste ettekannetega, mille tegid meile OECD ja ILO. ja see näitab ilmselt, et me oleme suuresti ühel meelel probleemidest, millest peab rääkima, ehk siis oskuste poliitika eelkõige kutseharituse ja koolituse roll äh, ning ka oskuste laiendamine. selleks, et tegeleda paljude nende häirivate muutustega, mis võivad meie ees seista ja vaadata, kuidas nad võiksid äh, Euroopat ja kodanikke äh, mõjutada, kuidas me saaksime valmis, varustada inimese ja Euroopat oskustega nendeks muudatusteks ilmselt tuleks öelda, et tegelikult äh, on oskuste olukorra parandamisel viimase kümne-kahekümne aasta jooksul olnud väga palju olulisi saavutusi, mida me peaksime tunnustama. aga need probleemid, mis meie ees seisavad, minu meelest neile ei ole lihtsat lahendust. ja mõned probleemid, mida me nende oskuste poliitika, elukestva õppe, täiskasvanuõppe ja oskuste laiendamisega üritame äh, parandada, on pikaajalised probleemid. aga on märke, et olukord paraneb. tahaksin alustuseks ka öelda, et me nõuame oskuste poliitikalt väga palju. tihtipeale liikmesriikide tasandil, kui me loeme poliitikadokumente, siis tundub nagu oskuste parandamise poliitika võiks parandada kõik probleemid sellega saame konkurentsivõimelisema ja õnneliku ühiskonna, kui me investeerime oskustesse. aga tegelikult on oskused osa äh, meetmete paketist. see on oluline, aga aset peab leidma ka muid äh, tegevusi, kui meil on vaja äh, tähendusrikkat tööhõivet, häid töötingimusi, kui me tahame kõrgeid palku ja kõrge oskusel, kõrgetasemeliste oskustega töökohti. oskused ei ole ainus element, me ei saa neid vaadata eraldiseisvana vaatame kiirelt üle mõned olulisemad suundumused, äh, mis äh, meie ees seisavad ning äh, neist juba räägiti hommikul, ehk siis tehnoloogiline muutus, globaliseerumine, roheline majandus ja demograafilised muudatused. Need on väga olulised väljakutsed. mis on aga huvitav, on valdkondade ülene aspekt. aastate jooksul oleme näinud, et tehnoloogilised muudatused on tööjõuturgu õõnestanud kasvab töökohtade arv äh, kõrge kvalifikatsiooniga äh, töökohtadel. samas äh, keskmise ja madala astmega töökohtadel on olukord, kus need töökohad teatud määral on kadumas. aga sellega seoses näete ka tööhõive polariseerumist meil on heade ja halbade töökohtade jaotus. aga kui inimesed on olukorras, kus nad ei tea, kas neil järgmine päev on töökoht üldse ja nad ei tea, kas neil on sissetulek äh, järgmisel nädalal, kui neil on näiteks äh, nulltundidega äh, töölepingud või nad on platvormitöötajad ja see on tõsine probleem lisaks äh, on tehtud olulisi investeeringuid koolitus- ja haridussüsteemi eesmärgiga, et inimesed oleksid kõrgema kvalifikatsiooniga. aga lisaks on meil ka oskuste vastavusse viimisega äh, probleem. meil on äh, suured investeeringud inimressurssidesse, aga teatud isikud ei saa sellest mingisugust kasu kui nad on töökohtadel, kus nad ei saa kasutada neid oskuseid, äh, millesse on investeeritud. uuringud näitavad et, et kakskümmend viis protsenti äh, töötavatest inimestest äh, ütlevad, et nende oskused ei vasta tööle, mida nad parasjagu teevad, seega nad peavad, et nad on üle, arvavad, et nad on üle või alakvalifitseeritud. ja ka oskuste aegumise probleem. loomulikult on õudusjutte sellest, et USA, äh, USA-s asendatakse nelikümmend kuni seitsekümmend protsenti töökohtadest äh, mingisuguse automatiseeritud protsessiga. Need on väga pilkupüüdvad äh, pealkirjad, aga tegelikult nagu OECD ütles, siis see on hoopis neliteist protsenti ja Euroopa Liidus üldse kaheksa protsenti, kus oskuste, oskused aeguvad automatiseerimise tõttu aga see on ikkagi pea kaks miljonit inimest ja kui teie kuulute nende kahe miljoni hulka, siis on see teie jaoks äh, ja teie tuleviku jaoks äh, märkimisväärne probleem. meil on kaks graafikut, üks näitab äh, muudatusi minevikus tööjõuturul, aga teine graafik kajastab muudatusi tulevikus ehk siis prognoosid öö, oskuste nõudluse osas see näitab meile, äh, mis töökohtadega tulevikus hakkab juhtuma. eriti huvitav on minu meelest see, et see näitab, et asendusnõudlus on suur. luuakse uusi töökohti, mida me täna ei oska üldse veel ette näha, mis vajavad uusi oskusi. aga järgmise kümne aasta jooksul toimuvad äh, veidi mõõdukamad äh, muudatused. inimesed jäävad pensionile. ja need töökohad on vaja täita, aga need töökohad muutuvad, nende olemus muutub üsna mõõdukal määral. seega nägemus tulemik, tulevikust, kus kõik kiiresti muutub, sellesse tuleks suhtuda teatava ettevaatusega see muudatus võib tegelikult äh, toimuda üsna aeglaselt. mina alustasin äh, oma karjääri siis, kui mikroelektroonika revolutsioon leidis aset. ja me oleme jõudnud järeldusele, et tehnoloogia on tegelikult äh, meie jaoks kasulik. vaatame nüüd Äh, seda, mis äh, hiljuti on aset leidnud. minu meelest äh, on positiivne, et üle kogu Euroopa on oskuste tase tõusnud. haridus- ja koolitussüsteemid on rohkem seotud tööjõuturuga nad loovad oskusi, mille järele on tööjõuturul nõudlus. see on tulemustele suunatud lähenemine. ja viimase kahekümne aasta jooksul on äh, kutseharidus ja koolitus äh, muutunud äh, peaaegu igas liikmesriigis laialt levinud valikuks noortele. ja see on väga tõhus viis, kuidas liikuda tööjõuturule. kui me vaatame kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke Brusi äh, kommünikeest, siis äh, me näeme probleeme, mis on seotud äh, hariduse poolelijäämisega ja sellega, et me peame suurendama nende noorte inimeste arvu, kes kõrgharidust omandavad I'm clearly failing the technology aptitude test here. mul on tunne, et ma olen läbi kukkumas siin äh, tehnoloogiliste oskuste testis. niisiis. on suur hulk probleeme ja nagu ma enne ütlesin, siis paljud neist on äh, pikaajalised probleemid me teame, et kutseharidus ja koolitus võib olla äh, väga tõhus, teadusuuringud näitavad, et äh, noored, kes valivad kutsehariduse, äh, nende, nende saadav kasu on suurem kui need, kes lähevad üldhariduse teed. aga kutseharidust ei nähta endiselt esmase valikuna. me peame eristama kutsealusõpet ja täiendkutseõpet. Need on väga erinevad õpped. aga tegelikult mm, peaksid ka täiskasvanud ja vanemad inimesed saama juurdepääsu kutsealusõppele. see on osa elukestva õppe probleemist. paljud haavatavamad äh, ja tõrjutumad rühmad tööjõuturul äh, peaksid saama juurdepääsu kutsealusõppele ning äh, see võiks äh, osa probleemidest lahendada. aga kuidas me tegeleme kutseoskuste aegumisega nende inimeste puhul, kes on juba tööjõuturul, et nad ei kaotaks oma töökohta? ning loomulikult ka põhioskuste küsimus on endiselt probleem Euroopa Liit on olnud väga aktiivne oskuste laiendamise poliitikaga. meil on palju äh, poliitikat äh, selles suunas loodud, aga meil on palju valdkondadeüleseid äh, küsimusi, näiteks teatud rühmade juurdepääsu suurendamine, nende juurdepääs koolitusele. mõnikord puudutab see sotsiaalset kaasatust, siis kuidas parandada koolituste taset kuidas hinnata inimeste oskusi, kui nad on saadud kas ametliku või mitteametliku õppe kaudu ning äh, kuidas jälgida seda, kuidas, mis tööjõuturul tegelikult toimub, äh, millised panused on erinevatel poliitikatel ja programmidel äh, inimeste töövõime parandamisel. et me saa-, saavutaksime sellise Euroopa ühiskonna, mida poliitika, poliitikud soovivad näha valdkondadeülene poliitika on näiteks sotsiaalsete õiguste sammas ja need on väga olulised, äh, andmaks inimestele juurdepääs elukestvale õppele, uute oskuste tegevuskava, palju on räägitud oskuste andmise kvaliteedi parandamisest. nüüd äh, kutsehariduse ja koolituse osas on palju keskendutud äh, praktikatele. me peame endiselt väga palju äh, teavitustööd tegema. näiteks äh, kutsehariduse nädal on selle jaoks väga hea meetod, et inimesed näeksid kutseharidust esimese valikuna. Euroopa Sotsiaalfondi kaudu on tehtud väga palju investeeringuid selleks, et parandada kutsehariduse ja koolituse kvaliteeti ning äh, Euroopa koolitusraamistik äh, on teinud äh, uuringuid selleks, et aru saada, mis Euroopa Liidus üldse toimub selles valdkonnas. ning lisaks oleme vaadanud, kuidas luua tõhus raamistik, mille abil tegeleda nende probleemidega, mis oskuste poliitika valdkonna sees seisavad järgmistel aastatel nüüd äh, täiskasvanute õpe ja oskuste laiendamine, meil on äh, nõukogu otsus täiskasvanute õppe kohta. see tegeleb taaskord elukestva õppe küsimusega, vajadusega olla paindlik ning et äh, täiskasvanu õppepakkujate kvaliteeti oleks võimalik tagada ning kuidas täiskasvanu õpet rahastada eelkõige kui see puudutab teatud äh, isikuid ja kas on mingisuguseid äh, finantstõkkeid, kas töötajad või tööandjad investeerivad. nüüd äh, oskuste laiendamise meede ja platvorm, mis on väga huvitav lähenemine selleks, kuidas inimeste põhioskusi arendada ja täiendada, kui neil on puudujääke, et tõsta nende taset, et nad saaksid tööjõuturul kõrgemale liikuda Need on minu meelest kõik väga olulised ja neil on viimase kümne-kahekümne aasta jooksul olnud äh, väga positiivne äh, mõju kogu poliitikakeskkonna muutmisele selles osas, mis puudutab äh, kutseharidust. mõeldes tulevikule, kuidas edasi liikuda, mis on põhiprobleemid? meil on pikalt püsinud probleemid, millega ei ole kerge tegeleda. tulevikus peaks kutseharidus olema laiapõhjaline. selleks, et inimesed ei ole seotud ühe kitsa kutsealaga. Neil oleks rohkem võimalusi. on näha, et sotsiaalpart-, sotsiaalvaldkonna partnerid peavad olema äh, seotud siin selles arendustöös, nemad teavad, mida tööjõuturg äh, vajab. meil on vaja kutsealusõpet, mis on mõeldud täiskasvanutele Äh, praktikad äh, inimestele, äh, kes on vanemad kui nelikümmend, miks ka mitte, kui sa oled juba nii kaua tööjõuturul olnud, siis miks mitte omandada uusi oskusi. oskuste laiendamine, üksikisikustele suurema õiguse andmine, kas õppekontode kaudu või muul viisil, siis on neil, neil peavad olema õigused, mida teostada et nad saaksid neid oskuseid omandada. aga lisaks on vaja ka suuniseid, täiskasvanutele mõeldud suuniseid. ning kõik taandub sellele, et me peame jälgima seda, mis tööjõuturul toimub, et inimesed saaksid hinnata äh, oma oskusi. see on seotud nii oleme praeguse kui tulevase nõudlusega ning me peame vaatama ka Euroopast väljapoole ja siinkohal on OECD organisatsioon, mis saab meile olulisi, olulist infot anda. see on äh, ilmselt see, mis tulevikus peaks aset leidma. suur aitäh! Thank you for the presentation. aitäh! kas on küsimusi? jaa. üks küsimus härra Püšlaru palun, teil on sõna ja siis härra Köökens ning siis härra Patson. palun, aitäh, proua esimees. tegemist on teise ettekandega, kus räägiti täna CD-FOPist. ja mul on väga hea meel kuulda ekspertidelt, teietaolistelt ekspertidelt organisatsioonist, mis tegeleb asjaga just laiemas plaanis, selle kohta. Euroopa Liidus on meil probleem selles, et hoolimata sellest, et meil on tõendeid selle kohta, et me peame lähenema probleemile laiemalt, et me peame niisugusest üldhariduse ja kutsehariduse vahesed barjäärid maha võtma, tekitama niisuguse ühtse haridusruumi, on meil ikkagi liikmesriike, kus seda nähakse, kus, kus kutseharidust nähakse niisuguse valdkonnana nende jaoks, kellel ei ole piisavalt akadeemilist võimekust on isegi olukordi, ja ma viitan siin ka oma riigile, Rumeeniale, kus õpilased, kes ei saa hinnet üle viie meie süsteemis, suunatakse automaatselt kutseharidusse, mis sisuliselt eh, otsekui häbimärgistab nad. ning ning ning siit tuleb välja, mm, otse kui ei suudaks torulukse Dostojevski raamatust aru saada ja otse kui ei suudaks arst mingit, midagi oma kätega, mingit füüsilist tööd teha. nii et küsimus on selles, kuidas ühendada kutseharidus ja niisugune akadeemiline haridus. et ühelt poolt me räägime, kui olulised on mitmesugused mitteformaalse hariduse vormid selleks, et omandada hea haridus ja oskused. ja teiselt poolt me, me keskendume ainult ühele osale haridusest. ja ma ei sea siin küsimuse alla loomulikult Cedefopi, mitte sellepärast ma ei küsi, aga missugune oleks teie seisukoht väljastpoolt vaadates? mida me peaksime seadusandjana tegema? And Mr Gherkin, please. härra Gherkin. suur aitäh. suur tänu selle põhjaliku ettekande eest. räägiksin tööturu digitaliseerumisest. et see kindlasti kaotab töökohti, aga loomulikult, nagu öeldakse, loob ka uusi töökohti mina kuuleksin siin hea meelega rohkem sellest, kuidas inimene kõige selle fookuses saaks olla. et arvestades seda, et töö muutub järjest intensiivsemaks, tekib paljudel inimestel sellega probleeme, inimesed tervislikel põhjustel ka mõnikord ei suuda enam edasi töötada, järjest rohkem on taolisi inimesi aastast aastasse. kas ei oleks eh, vaja digitaliseerumist siin seoses, sellega seoses nõuda just seal, kus see aitab inimestelt koormust maha võtta töötamisel? et igal juhul et tekitada olukord, kus inimene suudab ikkagi töötada, ilma et ta haigestuks. ja edasi probleem selle kohta, et paljud inimesed, et äh, suuta endale elamisväärne äh, sissetulek tagada, piisav sissetulek tagada, peavad kolme-nelja äh, töökohta, peavad kolmel-neljal töökohal töötama. härra Kirken, vabandust, kas te saaksite natuke aeglasemalt rääkida? sest vastasel juhul tõlgid ei suuda teie juttu tõlkida ja meil, meil jääb teist aru saamata, mida me ju ei tahaks. vabandust. et järjest rohkem inimestel on vaja teist töökohta selleks, et suuta piisavalt teenida. ning proua Rafalska rääkis juba sellest, et see, see mõjutab ju perede olukorda, et kui näiteks ema või isa haigestub, et et siis peaks olema vastav sotsiaalkaitsemeede võtta. ja mina paluksin siin järgi mõelda äh, selle üle, et kust tuleb see aeg lastega tegeleda. ja kuidas meil, kuidas me saaksime luua mehhanismid, mis pehmendavad taoliseid olukordi. ning äh, siit minu küsimus, kas te olete mõelnud sellele, et kuidas panna inimene selle töökohtade reguleerimise ja regulatsiooni keskmesse ja mitte rääkida ainult digitaliseerumisest. digitaliseerimine on märk. ja selle, selle käigus sageli me näeme äh, suurenevad nõudmised töötajatele. see oli minu küsimus. aitäh, härra Köögen. nüüd härra Päten, palun. aitäh. mul on päris palju märkusi ja küsimusi võib, ei, ma ei tahtnud teid segada. kõigepealt mul on hea meel kuulda eh, seda, et olukord selles valdkonnas Euroopas paraneb, sest statistika, mida mina näen, osutab sellele, et olukord paraneb paiguti, mõnes kohas paraneb, mõne, mõnes kohas mitte, et keskmised näitajad tulevad, aga konkreetselt äh, eh, suurenevad, aga mingis konkreetses eh, piirkonnas ei pruugi see nii olla ja samuti ka laste vaesusega. teine asi, olen täiesti päri E, esimese küsimuse esitaja öelduga. et mulle tundub ka, et siin on märkimisväärne probleem teatud kultuurides või riikides seoses kutseharidusega, et eristatakse niisugust akadeemilist ja kutseharidust tugevalt. ja seni, kuni me seda teeme, säilib probleem. ma ei ole päri e, sellega, mis te rääkisite nulltunniga lepingute kohta te hindasite neid väga halvasti, aga minu, minu hinnangul paljude inimeste jaoks niisugused lepingud, näiteks üliõpilaste jaoks, töötavate vanemate jaoks, võivad niisugused töötamise vormid olla väga kasulikud ja selle tõttu ongi nad nii populaarsed. ma e, saan nõustuda sellega, et mõned tööandjad ei kasuta neid hästi, aga igal juhul see valdkond on kasvav ja seda ei tohiks tähelepanuta jätta. nüüd konkreetselt töötamisega seoses, töökohaga seoses näeme probleeme äh, Ühendkuningriigis. mis puudutab nüüd oskuste laienemist, siis tundub see olema niisugune teoreetilisem probleem, siin peaks vaatama konkreetseid näiteid, aga reaalseid probleeme näiteks äh, leibkondades, kus mõlemad, äh, näiteks kui on ühe vanemaga või kahe vanemaga leibkond, siis siis kui me räägime kutseharidusest, nii nagu seda praegu käsitletakse, siis äh, vaadatakse seda kulukana rahaliselt ning ka ajaliselt. ja minu ettepanek oleks, et äh, lisaks sellele, et me mõtleksime järgi selle kohta, kuidas aidata inimestel omandada vajalikud, tööturul vajalikud oskused, mõtleksime ka selle üle struktuurselt, kuidas me struktureerime kutseharidust ja haridust, et äh, et vajalikel rühmadel oleks juurdepääs sellele olemas, sest praegu seda ei ole. aitäh! Thank you, sir, and then... aitäh, härra. ning nüüd härra Bischoff, palun. Thank you very much and thank you very much for you. suur tänu. ning suur tänu teile sissejuhatuse eest. me oleme palju rääkinud probleemidest ja sellest, mis paneb asjad muutuma tulevikus, aga mina tahaksin võtta vaatluse alla selle, kes on need muutuste esilekutsujad, kes, kes ja mis aitab inimestel saada parema koolituse, parema, paremad oskused. kas teil on mingeid ettepanekuid, kuidas seda saavutada? meil on olemas sotsiaalsete õiguste sammas ja see annab inimestele mitte ainult õiguse haridusele, vaid ma tsiteerin, õiguse kvali-, kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitus, koolitusele ja jätkuvale õppele ning, äh, ning sellele, et inimest toetatakse üleminekul tööjõuturul. see puudutab nii kollektiivseid läbirääkimisi kui ka riigiasutusi, et kuidas saaksid nemad aidata inimestel neid õigusi äh, teostada. ma kahjuks ei saanud alguses siin olla, sellepärast et meil oli majanduskomisjonis äh, Euroopa poolaasta temaga seotud teema, kus ma pidin osalema ja aga kuidas te hindaksite neid küsimusi, mis ma esitasin? aitäh ning viimasena minu nimekirjas, kas ma, mul jäi keegi kahe silma vahele, ei jäänud. olite teie viimane ja nüüd härra Hogarth, te saate vastata. aitäh, ma üritan omalt poolt vastata. teen oma parima. alustan neljanda küsimusega, alustan lõpust nii et kui poliitiline lähenemine on, et inimestel peaks olema mingi õigus, siis kuidas anda neile võimalus see õigus maksma panna? no siin peaks mõtlema lisaks individuaalsetele õppekontodele ka sotsiaalse partnerluse võimalusi, selleks et tagada inimestele teatud õigused. aga no tegelikult ma ei tea päris vastust siin ning see on pikaajaline probleem juba, aga meil on vaja inimesi võimustada sest äh, lihtne on mingi õigus luua, tekitada, aga kui inimesed ei saa seda maksma panna, ei oska seda maksma panna, pole sellest palju kasu. nii et me peame kuidagi tekitama olukorra, kus inimesed suudavad selle, seda teostada ja tõenäoliselt niisugused sotsiaalse partnerluse lepped, mis annavad inimestele õiguse juurdepääsule teatud koolitustele ja individuaalselt siis õppekontod on siin ka üks, üks lahendusi aga see peab olema seotud mm, tugevate suunit-, suunistega selle kohta, mida on mõtet õppida. sest meil on palju tõendeid selle kohta, et kui me lihtsalt toetame mingite oskuste omandamist, siis hakatakse lihtsalt õppima õppimise pärast ja õpitavad oskused ei ole need, mida tööturul vaja on. nii et siin on vaja mingit niisugust äh, juhatust või suunamist. nüüd esimene, kolmas küsimus. Nendega seoses. ma olen pärija sellega, mis te rääkisite selle uute äh, töötamise vormidega seoses, siis äh, inimesed, kes seda tööd teevad, sageli ei, neil ei ole juurdepääsu koolitusele. aga põhimõttelisem küsimus, kuidas saada üle siis sellest äh, akadeemilise ja kutsehariduse vahelisest lõhest on, on keeruline. mõnes mõttes on see eristus üldse kunstlik, et võiksime selle lihtsalt ära kaotada, kõik ja paljud äh, akadeemilise mm, hariduse programmid praegu tegelikult äh, pakuvad ka niisuguseid oskusi, mis varem olid kutsehariduses ja, ja seda tehakse ka ülikoolides ja ei, ei räägita sellest üldse kui kutsehariduslikust oskusest, nii et mõnes mõttes see eristus on kunstlik. aga loomulikult sellest ei ole kerge lahti saada, mida võib teha pikemas plaanis. Äh, vabandust, keskpikas plaanis, kõneleja parandab ennast, on tagada, et, et see haridussüsteem võimaldab inimestel jätkata õpinguid kõrghariduses, sest see ongi praegu üks, üks põhilisi põhjuseid, et pärast kutseharidust ei ole võimalik minna ülikooli. et see muudab kutsehariduse teisejärguliseks. et tehkem need uksed lahti. et see ei ole kindlasti midagi võimatut liikmesriikides seadusandjale. siin oluline küsimus on, noh, kui on mingi edulugu kutseharidusega seoses, siis see on see, et äh, teatud rühmadele on tegelikult tagatud päris hea sissetulek kutsehariduse baasil. ja see on asi, mida paljud inimesed teinekord ei tea, nii et see, seda tuleks ka avalikustada, tuleks teavitust teha sellega seoses. nüüd seoses teise küsimusega, mis puudutab äh, töötamise, töö kvaliteeti. see on seotud äh, asjaga, millest ma alguses rääkisin et me, me nõuame päris palju oskuste kavadelt ja ja siin on vaja käsitleda küsimusi selle kohta, miks inimesed peavad kahel või kolmel kohal töötama ja nii edasi loomulikult, aga ma ma arvan, et üksnes oskuste ja poliitikaga seda reguleerida, seda probleemi reguleerida ei saa, et inimesed nii palju peavad toeta-, töötama. Äh, nii et kahjuks ma teie küsimustele päriselt vastata ei suutnud, aga need on keerulised küsimused, äh, need on meie ees seisnud juba kakskümmend, kolmkümmend aastat, meil ei ole selgeid lahendusi, aga mingid niisugused lähenemised tegelikult siin on, milles, mida võiks kasutada. okei okay.. hüva. suur tänu teile ettekannete eest ja küsimustele vastamast. nüüd jätkame järgmise külalisega. töösuhete reguleerimine Euroopa Liidu direktiividega ning tervitan siin Frank Hendriksit Leuveni katoliiklikust ülikoolist. tere tulemast! ja annan teile kohe sõna. ning te saate alustada oma ettekandega. Uh, the committee members for allowing me to, to speak here. I was aitäh! et sõna andsite ning kutsusite esinema. mulle palut-, mul paluti rääkida seadus, seadusraamistikust, Euroopa Liidu töösuhteid reguleerivast direktiivide raamistikust ning kuna ma olen juuraprofessor, siis siis mina põhiliselt räägingi seaduslikust aspektist. ning äh, üritan samas seda loomulikult seostada nende teemade ja küsimustega, mis täna on juba tõstatatud. kõigepealt peaksime ütlema, et kui me räägime tööalasest seadusandlusest, tööalastest seadustest Euroopas, siis räägime siin millestki, mis, millel on tugevad juured meie liikmesriikide õigussüsteemides, mis on tihedalt seotud liikmesriikide traditsioonide, äh, olemasolevate struktuuride ja kultuuriga ning seetõttu on väga erinevaid lahendusi tööalases õiguses Euroopas, tööõiguses. see ei tähenda loomulikult, et Euroopa Liidus ei oleks äh, sotsiaalpoliitikat ja tööõigust käsitletud. on vastu võetud üheksakümnendatel aastatel töötamise alaste õiguste peatükk ja loomulikult väga oluline teekaart siin on Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas. väga oluline on mõistmaks Euroopa töö ja tööhõiveõigust, kui see nüüd siit hästi välja tuleb, äh, näha seoseid ühelt poolt selle vahel ja teiselt poolt mitte ainult lepinguraamistiku ja sotsiaalsete õiguste peatüki vahel, ja juristid muidugi ütlevad siin alati, et kui Euroopa Liit on valmis, äh, on, ta soovib midagi reguleerida, siis peab olema, olemas olema mingi õiguslik alus, mis annab Euroopa Liidule volituse selleks ja sotsiaalpoliitika äh, siin pädevusvaldkonnana on väga oluline, aga siin peaks vaatama ka tööhõivepoliitikat. ja siseturu poliitikat ning konkurentsireegleid, konkurentsinorme kui me räägime siseturust, siis me räägime teenuste vabast liikumisest ja töötajate vabast liikumisest ning see on väga oluline töötajate õiguste mõjutaja ja töö, tööturu mõjutaja seoses näiteks lähetatud töötajate direktiiviga, see on, seal on selged seosed ka siseturuga. kui me räägime tööhõivepoliitikast, siis räägime koordineerimisraamistikust liikmesriikide vahel, tuleb koordineerida liikmesriikide praktikat mitte isegi, ja siin, siin ei olegi võib-olla nii oluline mingi, mingite seadusandlike aktide vastuvõtmine, vaid suuniste ja selgituste andmine liikmesriikidele valdkondades, kus pädevus valdkondi reguleerida on peamiselt liikmesriikidest. konkurentsiõigus on üks teine valdkond, mida tahtsin puudutada, sest ähm, siin on tekkinud küsimus konkurentsiõigusega seoses, kui me näiteks räägime kollektiivsetest läbirääkimistest ning sellest ma räägin natuke pikemalt pärastpoole veel, aga kollektiivse läbirääkimise lepinguid on arutanud Euroopa Kohus konkurentsiõiguse raamistikus, näiteks hindade paikapanemise lepped võivad osutuda vastuolus olevat konkre-, konkurentsiõiguste reegl-, konkurentsiõiguse normidega ja tegelikult ju kollektiivse läbirääkimise puhul pannakse ju mõnes mõttes hinnad paika. Euroopa Kohus on lubanud siin teatud erandeid, öeldes, et arvestades kollektiivsete läbirääkimiste sotsiaalset eesmärki meie traditsioonides Euroopa õiguses, ei peaks konkurentsiõiguse norme rakendama kollektiivsetele läbirääkimiste lepingutele ning neid tuleks lubada, aga need lahendid on olnud piiratud. Nad on olnud piiratud üksnes valdkondadega, kus on kollektiivse läbirääkimise lepped traditsioonilised. aga kui näiteks hakatakse rääkima äh, FIE-de äh, mingist kollektiivse läbirääkimise leppest ja kontekstist, siis võib lahend tulla hoopis teine. selle, pöördun selle juurde veel tagasi. vabandust, see läks nüüd vales suunas, üle, ülevalpool on see nupp, eks. proovin veel kord, veel kord nii, jõudsingi kohale. me vaatame sotsiaalsete õiguste peatükki, millele tuginebki Euroopa regulatsioon tööõiguse valdkonnas, siis äh, vaatame siin väga olulisi teemasid. Euroopa Liidu seadusandja volitused. Need on artiklis sada viiskümmend kolm Euroopa Liidu toimimise lepingus ning äh, sellele on tuginetud juba töötingimusi, töötervishoidu, võrdset kohtlemist, paindlikku töötamist, ajutist töötamist, töö ja eraelu tasakaalu, läbipaistvaid töötingimusi, töötajatega konsulteerimist ja, ja tervet muid, muud rida küsimusi reguleerivate aktide vastuvõtmisel. nii et ettevalmistatavates materjalides on loetletud terve rida direktiive, mis kehtivad juba selles valdkonnas. olen näidanud ka ära valdkonnad, kus on kvalifitseeritud häälteenamus nõutud nõukogus ja, ja valdkonnad, kus nõutakse ühehäälset otsust. Need on tundlikumad valdkonnad, delikaatsemad küsimused ning nende hulka kuuluvad teemad, kus siis sekkumine liikmesriigi regulatsiooni on keerulisem Euroopa Liidu regulatsioonidega näiteks kaitse töösuhte lõpetamise eest, äh, esinduse küsimused, töötajate kollektiivne esindamine ettevõttes, äh, selle õiguse kaitsmine kolmandate riikide isikute seisund, sotsiaalne kaitse, kuid me näeme, et see ei ole piisav lepinguraamistiku iseloomustamiseks, äh, sest me peame vaatluse alla võtma ka mõned valdkonnad, mis on välja jäetud sotsiaalsest peatükist, sotsiaalsete õiguste peatükist, kus sisuliselt leping näeb ette, et siin ei või kehtestada Euroopa Liidu regulatsiooni ja see puudutab töötasu, ühinemisvabadust ja streigiõigust. ning see on nüüd seotud minu ettekande teise osaga, et see tekitab rea arutelusid ja debatte tööõiguses ja juristide, õigusteadlaste seas, kui me räägime töötasust, mis on jäetud äh, reguleerimisvolituse sätetest välja. samas äh, me teame, et Euroopa Liit tegelikult puudutab seda. Äh, vastavaid sätteid on näiteks lähetatud töötajate regulatsioonist, ajutiste töötajate regulatsioonis on direktiivis säte, mis nõuab võrdset töötasu nõutakse nagu samuti võrdset töötasu meestele ja naistele ning eh, taolisi viiteid on päris palju veel. ent mõte on siin tõenäoliselt selles, et et see üldine ettepanek, mida sageli kuuleme õigusteadlastelt eh, selle kohta, et võiks kehtestada Euroopa miinimumtöötasu, et see võiks olla probleemne. arvestades, et eh, see on lepingus sisuliselt erand. meil on küll tehtud ettepanekuid institutsioonide poolt mõelda, regulatsioonile miinimumpalga kohta näiteks, mis lähtuks liikmesriikide miinimumide keskmisest. aga eh, seda õiguslikult kehtestada oleks väga keeruline. veel üks teema, mis on seotud Euroopa Liidu pädevusega, on seotud töösuhte lõpetamisega Eh, sellele viitasin juba eelmisel slaidil, et tegemist on valdkonnaga, milles praegu nõutakse ühehäälset otsust ning seda ei ole seadusandja veel kasutanud. Need õigused, mis on seotud töösuhte lõpetamisega, on asi, mis on siiani olnud selgelt liikmesriikide reguleerida, liikmesriikide poolsed tööd, töötingimuste reguleerimise valdkond. ent seda oleks võimalik teha Euroopa tasandil ja akadeemilistes ringkondades on juba kuulda olnud äh, seda, et tagamaks rohkem turvalisust äh, to-, mm, seoses ka paindlikkusega töösuhetes tuleks reguleerida töösuhte lõpetamine ühetaoliselt. aga igal juhul õiguslikult on see üsna keeruline seadusandja seisukohast ning äh, me praegu ei ole näha ka, et äh, poliitikute seas soovitaks selle teemaga edasi liikuda. kolmas asi, millest ma tahaksin rääkida, ongi kollektiivsed läbirääkimised. ning äh, ühelt poolt näeme siin, et äh, leping ütleb, et sotsiaalpartnerid, sotsiaaldialoog on asi, mis kuulub meie traditsioonide hulka Euroopas, meie riikides ja millel on ka strateegiliselt oluline roll Euroopa poliitika kujundamisel. leping ja sotsiaalsete õiguste peatükk näeb ette võimaluse isegi kohuse sotsiaalse partneritele osaleda seadusloomeprotsessis, sõlmida isegi üle-euroopalisi kollektiivläbirääkimiste leppeid ja rakendada neid konkreetses liikmekriisi, liikmesriigis samas näeme teiselt poolt, et äh, ühinemisvabadus ja selle seosed äh, kollektiivsete läbirääkimistega ei ole reguleeritud. ning see, see ongi jäänud liikmesriikide reguleerida. ja küsimus on, mis mida teha kollektiivse läbirääkimise Euroopa tasandi lepetega, kui neid ei reguleeri äh, liikmesriikide õigus, et siis tundub, et äh, neid ei reguleeriks otse kui nagu ükski mingi õigus. ning Euroopa Liit võikski siin täita selle lünga ja reguleerida, näha ette menetluse niisuguste lepete sõlmimiseks. aga selleks tuleks äh, taaskord ületada see see pädev, pädevuspiirang sotsiaal, sotsiaalpoliitika peatükis. veel üks märkus, mis on seotud aruteluga, mis on ühelt poolt õiguslik, kuid omab puutumust ka sellega, asjaga, millest täna hommikul räägiti. nimelt eh, tulev, tuleviku suundumustega, mida võib juba täheldada töötamisega seoses. üks eh, nendest asjadest on seotud küsimusega, mis tõstatati varasemal sessioonil juba, et kuidas defineerida töötajat. see muutub väga oluliseks, sellepärast et õigused tööturul on sageli õigused, mida inimesed saavad läbi selle, et nad on töötajad õiguslikus tähenduses. ning õiguslikult võib siin öelda, et Euroopa Liidul ei ole praegu iseseisvat õiguslikku määratlust selle kohta, kes on töötaja meil on töötajast räägitud eh, lepingu eri osades ja räägitakse ka mitmetes teises õigusaktides, aga meil puudub ühtne mõiste määratlus ning eh, sageli viitab Euroopa Liidu seadusandja liikmesriigi õigusele. et liikmesriigi õigus paneb paika, kes on töötaja ning vastavalt kohaldatakse siis ka Euroopa Liidu akte, kus räägitakse töötajast, mis tekitab olukorra, kus Euroopa õigust rakendatakse üsna erinevalt. ning see võib tekitada ka palju ebaselgust ning ka võltsviiendust. ja selleks, et tööõiguse sätetest mööda minna sellega seotud on loomulikult küsimus sellest, kelle jaoks me reguleerime üldse töötingimusi ja tööturgu ning äh, uute töötamise vormide tekkimisega seoses on kerkinud küsimus, mida me nendega peaksime ette võtma, mida me teeme äh, FIE-dega ning ka äh, tööõiguse jaoks on see päris suur probleem hakata mõtlema, kuidas reguleerida töötingimusi FIE-dele. kui me vaatame põhiõigusi, mis on kirjas erinevates rahvusvahelistes aktides, siis põhimõtteliselt nad nad ei jää välja rahvusvaheliste lepetega tagatud kaitsevaldkonnast, ent me näeme, et siseriiklikud või liikmesriikide süsteemid käsitlevad endiselt töötingimusi üksnes äh, töötajatega seoses, kes on klassikalises töösuhtes, kes ei ole FIE-d. ja see on tõsine probleem eri süsteemides ja ka Euroopa Liidule, arvestades, et tööturule tulevad uued töötamise vormid. täiendav äh, teema, mida sellega seoses tuleb puudutada, nagu ma ütlesin, on, et äh, kollektiivsed läbirääkimised FIE-dele tekitaksid äh, terava probleemi konkurentsiõiguse rakendamise plaanis. sest meil, meil soovitakse ju tagada vaba konkurents, et meil on vaja ühelt poolt siis, oleks vaja töötingimusi FIE-dele, aga teiselt poolt äh, on, tuleb siin rakendada konkurentsiõigust, mis nõuab vaba konkurentsi. viimane asi, millest ma tahaksin rääkida, on uus tehnoloogia. töötamisega on see seotud nii, et äh, arvestades seda, et inimesed töötavad praegu erinevalt, äh, neil on nutikas vabadus valida oma töötamise koht, töötamise aeg, see tekitab palju probleeme tööaja mõõtmisega seoses, et kui ei ole enam oluline, mis ajal konkreetselt töötatakse. ja äh, loomulikult kerkib siin küsimusi ka robotite kasutusele võtmisega seoses, intellektitehnikaga seoses ning seoses sellega, missugune saab üldse olla inimeste roll kui tööl on nii robotid kui ka inimesed, siin tekivad äh, eraelu kaitse, puutumatuse kaitse küsimused, äh, küsimused selle kohta, kes mis otsuseid teeb, need on küsimused, mis äh, tuleb tööõiguses tulevas, tulevikus lahendada. aga millele tasub juba mõelda Euroopa strateegiat kujundades, aitäh teile tähelepanu eest! aitäh selle tutvustuse eest ja nüüd ma pean äh, silmas pidama ka kella ja teeksin ettepaneku, et äh, me jätkaksime kohe meie järgmise kõnelejaga ja pärast seda siis koguksime kokku kõik küla, äh, kõik küsimused ja saaksite siis esi-, küsida küsimusi härra Hendriksilt ja härradelt, härra Gabrielilt ja härra Kreivilingilt. ma ei näe, et keegi oleks vastu, nii et kõik on nõus nii et nii ka teeme. ja tere tulemast parlamenti ja meie komisjoni ja jätkame äh, tervi-, töötervishoiu ja tööohutuse teemaga ähm, poliitikat tuleviku töökoha jaoks ja teil on sõna. aitäh, proua juhataja. tahaksin tänada kutse eest äh, tulla siia teie ette rääkima, see on meie jaoks suur au ja privileeg ja see on meie ühine presentatsioon, nagu ka professor Hendriks olen ma äh, jurist ja minu kolleeg äh, on spetsialist äh, töö, tervishoiu ja töö äh, ootuse alal ja nüüd räägime siis äh, poliitikatest äh, äh, töö, tulevase töökoha ootuse alal ja Euroopa Liidu vastavatest õigusaktidest, et siin on meil siis väga lühike sissejuhatus, et kuidas mõjutavad tuleviku tehnoloogiad, töökohti ja et millised on siis need uued äh, võimalused äh, töökeskkonna organiseerimiseks. Äh, ja siis räägin äh, potentsiaalsetest ja tegelikest tervise ja ohutuse ohtudest, mis tulenevad siis nende tehnoloogiate ja uute töövormide kasutamisest ja mõningad äh, töötamise vormid on uued, aga seal on olemas juba need tööohutuse, töötervishoiu äh, ohud, millest rääkis juba ka härra Henriks ja see puudutas seda arutelu, et äh, kuidas on määratletud töötaja Euroopa Liidu õigusaktides ja siis räägime potentsiaalsetest ohtudest ja sellest, et millised lüngad on olemasolevas töötervishoiu ja tööohutuse töö õigustikus Euroopa Liidus ja Euroopa Liidul on üsna palju vastavaid õigusakte ja põhjuseks on see, et meil on kakskümmend neli Euroopa Liidu direktiivi ja meil on ka tööaja direktiiv, mis äh, on nendest veidi erinev, nii et meil on kakskümmend viis Euroopa Liidu direktiivi, kus on väga palju siis äh, detailseid sätteid ja nüüd minnes esimese osa juurde, juh-, sissejuhatus, mul paluti käsitleda mõningaid äh, disruptiivseid tehnoloogiaid äh, töökohal, eriti dis-, digitaliseerimist, automatiseerimist, rob-, robotite kasutamist töökohal, eriti mis puudutab virtuaalreaalsust ja liitreaalsust äh,, ma liiga palju ei taha siin rääkida digitaliseerimisest ja automatiseerimisest, eh, kuna ma kardan eh, liiga palju korda siin juba räägitud, eh, aga räägiks algoritmidest töövoos. ma olen aru saanud, et Euroopa Komisjon on saanud teilt ülesande, et viidaks läbi katseprojekte algoritmide kohta ja et kuidas neid kaasata otsuste langetamise mitte ainult töökeskkonnas, vaid üldiselt äh, Euroopa ühiskonnas ja selle presentatsiooni kontekstis ütleme, et algoritme kasutavad mõningad tööandjad, mitte üksnes selleks, et oma töötajaid jälgida äh, ja personali jälgida, vaid ka selleks, et äh, tegeleda tootlikkuse jälgimisega ja ennustada nende käitumist, et kuidas nad reageerivad mõningatele äh, väljakutsetele töökohal äh, ja mõningatele tööstsenaariumitele ja selle eesmärgiks on tootlikkuse suurendamine, nii et neid kasutatakse väga spetsiifiliselt ja minnakse kaugemale lihtsalt järelevalvest ja seirest. järelevalve ja seire on osa äh, nendest äh, reeglitest, aga see puudutab tõesti ka äh, reaalajas käitumise ennustamist töökohal nii et see, ja selle ennustamist, kuidas inimesed mõningatele probleemidele või muutustele reageerivad. ja on ka veel üks äh, järjest olulisemaks muutuv nähtus, mida tunneb mu kolleeg, et äh, see on äh, psühhofüsioloogia, kus tööandjad kasutavad teatavaid seiretehnoloogiaid selleks, et mõõta Äh, mingeid signaale nagu äh, hapnikusisaldust ja mm, ja mm, ja pulssi ja nii edasi, et need tehnoloogiad võivad tõesti olla väga sekkuvad ja see võib äh, tuua kaasa äh, ka tööohutuse, töötervishoiu ohte enne oli juttu tehnoloogilistest muutustest, me oleme rääkinud siin tööampsumajandusest, äh, tehnoloogiast ja äh, ja tehnoloogiat äh, kasutatakse siis selleks, et uusi töö tegemise viise rakendada Ühendkuningriigis, ma ei tea, kas Euroopas ka, on meil äh, niinimetatud nulltunni töölepingud või äh, garanteerimata miinimumtundidega lepingud, äh, et nendes lepingutes ei ole üldse tagatud mingeid töötunde, nii et tegemist on tõesti ilma mingisuguste kohustusteta lepingutega tööandja jaoks äh, töötaja ei tea, kas ta üldse saab mingit tööd ja see on osa suuremast suundumusest, mida nimetatakse siis libaviienduseks, millest siin juba rääkisid professor Hendriks ja paljud teised kõnelejad ja ma ütleks, et see libaviiendus ja nulltunni lepingud ja eh, taga, tagamata miinimumtöötundidega lepingud eh, ja tööampsumajandus eh, tekitavad samasuguseid probleeme, et keda üldse, kes on üldse hõlmatud tööõiguste, tööohutust käsitlevate õigusaktidega ja on ka mõningad muud ohud millest on täpsemalt juttu meie äh, meie äh, kirjatükis, mitte nendes slaidides. nii et millised on siis potentsiaalsed ja tegelikud äh, ohud? esimene asi, mida tuleks rõhutada, et, et teadusuuringuid on tehtud üsna piiratult siiani. meil on mõningad tõendid olemas selle kohta äh, psühhosotsiaalsete äh, kahjude kohta, äh, mis on seotud selle pidevalt sisse lülitatud või pidevalt ähm, kättesaadav olemiskultuuriga, et alati on vaja telefoni sees hoida ja selleks, et vastata tööandjale või klientidele ja on ka tõendeid ähm, mis äh, on seotud ka sellega, kui kahjulik on see, kui inimesed on pidevalt äh, kokkupuutes virtuaalreaalsuse või liitreaalsusega ja meil on mõningaid äh, tõendeid ka see, ka tööampsumajanduse ja libafiienduse ja nulltunni lepingute ja kaugtöö kahjuliku mõju kohta. meil on mõningaid tõendeid Ehm, luu- ja lihaskonna vaevuste kohta, mis tekivad äh, nii-öelda sellistel töökohtadel, kus ähm, ro-, äh, tööstusrobotid ja inimesed on pidevas kontaktis, et võib-olla robotid äh, või mingid masinad tekitavad mingit tegevust ja inimesed siis peavad olema seal roboti kõrval ja mm, sekkuma ja meil on tõendeid, et see võib tekitada luu- ja lihaskonna vaevusi. aga need tõendid on väga sporaadilised äh, ja mittetäielikud ja sellepärast järgnevatel slaididel meil on äh, tabel, mis näitab siis, et äh, millised on need potentsiaalsed ja tegelikud ohud, et psühhosotsiaalsed kahjud ja luulihaskonna aeg, vaevused ja see et meil on vaja põhimõtteliselt äh, täiendavaid teadusuuringuid ja kõikehõlmavamaid äh, ülevaadet, et äh, mis tegelikult toimub töökohal. ja nagu te siin tabelist näete, ma olen siin mõningad töö ja, mm, töötervishoiu, tööohutuse ohud välja toonud, need on seotud siis libafiienduse, nulltunnilepingutega, tööampsu majandusega ja platvormimajandusega ja see on siis seotud sellega, et äh, kuidas töötaja on määratletud. Äh, nii et see töötaja määratlus on äh, keskse tähtsusega töö ja töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide mõttes, et kui te ei ole töötaja selles mõttes, siis te ei ole kaetud ja Euroopa Liidu õigusaktid siis ei vastuta selle eest, et töökoht oleks äh, Äh, turvaline ja ohutu, et see on ebaselge, kuidas ähm, see vastutus äh, on määratletud ja see tähendab äh, seda, et meil on tegemist seaduslüngaga, on palju inimesi, kes osutavad isiklikke teenuseid, aga ei ole seejuures kaetud vastavate töö, tervise ja tööohutuse õigusaktidega ja seepärast ma küsin, et miks äh, inimesed, kes siis on tööampsu majanduses või töötavad platvormide heaks või kaugtöö vormis, et miks nad ei ole siis määratletud töötajatena. põhjuseks on see õiguslik analüüs oleks, et kui need isikud saavad väga paljude potentsiaalsete klientidega, äh, klientide heaks töötada, siis ei ole mingit äh, eksklusiivset suhet, et see töösuhe ei ole mingi ühe konkreetse äh, tööandjaga ja väga paljud nendest töövormidest võimaldavad inimesel asu-, asendada oma töö mingi, kellegi teise tööga, et nad võivad kaastöötajale paluda äh, enda eest töötada, aga ja siis ähm, nad seetõttu, neid seetõttu ei loheta töötajateks. millised on siis lüngad, eeldades, et meil on olemas sellised potentsiaalsed äh, ohud, mille kohta meil on äh, siis äh, teadus, äh, teaduslikud andmed olemas, et seal on tegemist tõesti ohtudega, et meil on tegemist siin sellise olukorraga, kus me soovime analüüsida seda, et kui tegemist on, et me võime taha, tahta uut ähm, direktiivi vastu võtta, sest need kakskümmend neli töö, tervishoiu tööohutuse direktiivi äh, on jagatavad äh, viieks äh, üldiseks dire-, direktiiviks on kolm töö, direktiivi, mis puudutavad erilisi töövorme, nagu näiteks äh, osaajaga töö või vii-, ja siis on olemas viis sektorispetsiifilist direktiivi, mis puudutavad näiteks kaevandusi ja üksteist füüsiliste ohtudega käsitlevat, füüsilisi oske, ohte käsitlevat direktiivi nii et seetõttu oleks mõttekas äh, tuvastada, et kas on äh, olemas vajadus äh, direktiivi jaoks, mis käsitleks psühhosotsiaalseid ohte. ma ütleks, et vähem radikaalne ettepanek oleks käsitleda psühhosotsiaalseid ohte, mis tulenevad automatiseerimisest ja libafiiendusest üldise läbi, perioodilise läbivaatamise äh, raames äh, käesolevate äh, tööohutuse, töötervishoiu direktiivide puhul, mis ju, mida ju aeg-ajalt läbi viiakse. peamine potentsiaalne lünk puudutab siis psühhosotsiaalset või vaimset, vaimse tervise riske, mis tulenevad automatiseerimisest ja nii edasi aga on ka potentsiaalsed ohud, mis äh, seonduvad äh, MSD-dega, aga mm, luu- äh, ja lihaskonnavaevustega, aga siin on tõesti palju valdkondi, kus vastavad ohud on olemas, libafiendus ja nii edasi, et väga suur osa inimestest, kes uutes töövormides töötavad, neid ei loeta töötajateks ja seetõttu nad ei ole kaetud olemasolevate õigusaktide poolt e. ja mm, luu- ja lihaskonna haigused üldiselt äh, nende ohtudega on äh, mitmel korral olemasolevate töötervishoiu, tööohutuse õigusaktide läbivaatamisel tegeletud, aga ainult mõningates direktiivides neid käsitletakse, on ka teisi lünki, mis äh, tulenevad äh, uute roheliste tehnoloogiate äh, esile kerkimisest ja muutuvatest tööpraktikatest, näiteks et järjest rohkem inimesi töötavad üksi nende tehnoloogiate kasutamise tulemusena ja et äh, on muutusi äh, inimeste kokkupuutel, näiteks elektromagnetväljadega ja siis kartsoni, kartsinogeenide, mutageenide direktiiv äh, ja nanoosakeste ja nanomaterjalide mõju. nii et kokkuvõttes on äh, mõningad tõendid selle kohta, et et võivad tekkida mm, luulihaskonna haigused, psühhosotsiaalsed vaevused äh, libafiiendusest ja tööampsu majandusest, aga äh, vaja oleks täiendavaid teadusuuringuid tellida ja kui teadusuuringute tulemusena äh, ilmneb, et selge oht on olemas, siis potentsiaalselt tähendaks see vajadust äh, muuta olemasolevaid äh, töötervishoiu, tööohutuse õigusakte äh,, et kaasata siis ka neid äh, ohte äh, olemasolevate Euroopa Liidu õigusaktide läbivaatamise puhul. aitäh tähelepanu eest! aitäh selle esitluse eest! härra Kreeveling, kas te sooviksite midagi lisada omalt poolt? ei, ma vastaks äh, ainult äh, küsimustele. aitäh ja nüüd on äh, komisjoni liikmetel võimalik küsimusi esitada või omapoolseid ettepanekuid teha või arutada neid küsimusi meie külamistega, külalistega. proua Pešov, palun. ma ei taha küsimust esitada, ma tahan lihtsalt omapoolse märkuse teha, et mm, kas ei olnud üllatav, kui me kuulsime, et milliseid väljakutseid meil on äh, siin tööohutuse, töötervishoiu valal, et äh, missioonikirjas, aga komisjoni puhul ei ole seda üldse äh, mainitud, töötervishoiu ja tööohutust. härra Kreivling, jah, see on tõepoolest huvitav lünk ma rohkem selle kohta praegu ei ütlekski, aga tõepoolest. tihti jäetakse see tähelepanuta või inimesed ei soovi näha seda öö, olulise valdkonnana ja osaliselt tuleneb see just sellepärast, et töö ja vaba aeg ja teised tegevused, nende vahelised piirid muutuvad segasemaks meil. üks äh, härra rääkis automatiseerimisest tulenenud ohtudest. ma ise homme ka korraldan seminari, mis puudutab puru- ja lihaskonna vaevusi, sellega on tegeldud, tegeldud kolmkümmend aastat ja tegelikult seal mingit erilist mõju ei ole olnud. kas teil on rohkem küsimusi meie seminari selle osa kohta? ei ole või siiski? kas ma võiksin veel omalt poolt kommenteerida, et me rääkisime äh, sellest, kuidas töötaja ähm, definitsioon on muutunud või millised lüngad seal on, aga ma arvan, et me ei ole maininud ühte asja, mis on väga oluline. nimelt äh, töökoht. et äh, olemasolevad õigusaktid on kakskümmend viis, kolmkümmend aastat vanad, me rääkisime traditsioonilisest äh, töösuhtest, traditsioonilisest töökohast, aga täna teie olete siin pärastlõunal siin istunud, olete kasutanud äh, siin äh, erinevaid arvuteid ja need, kes vastutavad, kes vastutavad teie töökohtade eest, nende äh, toolide eest, mida ei ole võimalik õigele kõrgusele panna ja nendest kaelaprobleemidest, mida te võite saada, kui te vaatate pide-, pikka aega oma tahvelarvuteid, tegemist on töökohaga aga mm, siin ei ole, seda ei äh, hõlma äh, äh, ekraanide direktiivid nii et siin on muutunud tõesti töökoht, me ja töö ja eraelu tasakaal, mis on väga oluline teema. Ähm, me peame tõesti vaatama asju värske pilguga ja mõtlema, et kas meie õigusaktid vastavad veel meie vajadustele. Äh, proua juhataja, mul ei olnud võimalust proua teilt ähm, lastegarantii kohta küsida, kuna ma pidin vahepeal ära minema. ja ma pean ütlema, et äh, Euroopa Liidu tasandil meil on olnud raha, meil on olemas, olemas fondid, projektid äh, selleks, et võidelda vaesusega, eriti laste vaesusega mina olen pärit Slovakkiast. Euroopa Sotsiaalfondist äh, meil oli raha selleks, et äh, tegeleda marginaliseeritud roma kogukonnaga, keda väga ohustab äh, laste vaesuse risk. ja me oleme seda raha kasutanud, me oleme projekte läbi viinud, aga midagi ei ole muutunud, numbrid muutuvad järjest hullemaks. nii et kui äh, on tegemist laste garantiiga, mida me seekord saaksime teisiti teha, selleks et me kasutaks raha tõhusalt? aitäh selle küsimuse eest minu arvamus on, et ähm, siin on äh, teatav ähm, liikumisega, teatava arenguga tegemist, et me, me praegu oleme alles õppimas, kuidas võidelda laste vaesusega, et meil on olnud vaesusevastased poliitikad olemas peaaegu sama kaua kui vaesus, aga me ei ole keskendunud sellele teemale laste seisukohast. ja mis puudutab neid Roma kogukonna poliitikaid, siis need on olnud ka sellised geneerilised poliitikat, kus on tegeldud äh, roma kogukonnaga, aga mul on tunne, et selle lastegarantiiga on meil võimalus just nimelt tuua välja lapsed nende toetuste või äh, rahaliste vahendite saajatena ja see ei ole väga tavaline. see äh, ja parlament ja teie komisjon ja Euroopa Komisjon äh, juba olete minemas selles suunas, et tuuakse välja lapsed äh, rühmana, kes on äh, prioriteetse tegevuse objektiks, kui tegemist on sotsiaalprogrammidega, et see ei ole asi, mida varem oleks olnud, et ma olen tegelenud äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ja kahe tuhande kahekümnenda aasta mitmeaastase finantsraamistikuga lapsi seal eraldi saa-, välja toodud ei olnud, nii palju kui mina tean. nüüd on äh, ettepanek, et lapsi nimetatakse, et nimetatakse ka tingimusi, mis lastele või vastavaid äh, võimalusi pakuvad, et liikmesriikidel tuleb äh, oma poliitikate puhul võtta arvesse tea-, äh, teadusuuringuid, kus äh, lastega on tegeletud, on tehtud ka ettepanek, et äh, oleks ka vastav näitaja, kus, mis oleks, võtnaks arvesse just nimelt lapsi. et seekord on ettepanekuid, mm, et mindaks kaugemale ja et ei võetaks arvesse ainult lapsi vanuses null kuni viisteist, vaid äh, lapsi vanuses äh, null kuni kaheksateist, nii et mulle tundub, et te olete juba üsna palju teinud. Äh, väljakutsed ootavad ees meid läbirääkimistel, et et jäädaks ju selle juurde, mida milliseid ettepanekuid juba on, juba tehtud ja ma tean, et parlamendi äh, vahendite hulka on juba hakatud, välja pakutud vahendite hulka on juba hakatud vähendama ja et on tõesti ettepanekuid, kuidas mm, siduda teatavaid näitajaid, et kuidas lapsi palju rohkem arvesse võetakse ja laste vaesust arvesse võt-, võetaks ka riigipõhiste soovituste äh, Äh, puhul, et kui me neid teemasid seostame ja tõesti lapsi keskmesse, äh, tähelepanu keskmesse paneme, ma ei ütle, et tähelepannud või teise, et täiskasvanud või teised rühmad tuleks äh, välja jätta, aga lihtsalt me peaksime rohkem mõtlema lastele. Uh, jah, kindlasti veel üks küsimus, kui lubate ma arvan, et me peame ka prioriteedid välja tooma, me ei tohi rääkida lihtsalt äh, lastest ja vaesusohust lastest ja üritada, üritama kõiki asju korraga lahendada, et äh, ma olen täiesti nõus teiega, et äh, alusharidus ja lapsehoid on väga oluline valdkond, aga liikmesriikide vahel on väga palju erinevusi. ja kõige sotsiaalsemalt tõrjutumad lapsed väga paljudes riikides ei käi lapse, äh, lasteaedades ja see puudutab kindlasti neid äh, liikmesriike, kus on äh, väga palju Rooma kogukonda, eriti kui nad elavad mingites eraldatud piirkondades ja mõtlesin, et kui on olemas, et kas teil on olemas andmed, et milline on kõige parem vanus, kus alustada äh, sotsiaalselt tõrjutud vaesusriskis elavate laste harimist. milline oleks kõige õigem iga? ma arvan, et praegu mõeldakse, et äh, kahe-kolme aasta vahel on see kõige parem iga, kus alustada laste harimist, et väga huvitav ähm, oli, kui Ühendkuningriigis tuli raport äh, laste kohta, kes käivad koolis ja oli äh, ka äh, Ehm, juttu sellest, et äh, nelja-viieaastased lapsed tulevad mähkmetes kooli, nad ei ole võimelised äh, korrektseid lauseid moodustama, ei tea, mis asi on raamat. minu arvamus, äh, tuginedes teadusuuringutele, et on, on, et õige iga oleks kaks kuni kolm aastat ja isegi nendes riikides, kus äh, paljud lapsed käivad ähm, lasteaedades, äh, on ebavõrdsus olemas, et äh, need lapsed, äh, kellel oleks kõige rohkem vaja, siiski ei käi lasteaedades. nii et see ebavõrdsus on siin tõesti väga oluline tegur, et me oleme rääkinud kvaliteedist ja taskukohastest lapsehoiuteenustest, aga me peame tegelema selle ebavõrdsuse probleemiga ja praegu me saame äh, andmed, et isegi kui see teenus on tasuta või kui see on taskukohase hinnaga, siis kõige vaesemad lapsed siiski ei tule. see on ilmselt ka osa kultuurist. jah, ja vabandan, aga see on nüüd viimane küsimus, et ma olen ise töötanud sotsiaalselt tõrjutud laste ja roma kogukonnaga ja pikka aega ma mõtlesin, et selle nõiaringi äh, ja vaesusriski puhul sellest väljamurdmiseks on väga oluline haridus, aga nüüd äh, me näeme, et äh, pigem on tegemist majutusega, see probleemiga, sest isegi kui koolid on tasuta, nad lihtsalt ei käi koolis. ja sellepärast, et nad elavad sellises vaesuses, nii halbades tingimustes ja need äh, vanemad, kes ei töö, käi tööl, nemad ei ärka hommikul üles, nad ei ärata lapsi üles, et neid kooli saata nii et äh, see põhjus, miks nad koolis ei käi, on väga lihtne ja ja ma mõtlesin nüüd äh, alusharidusele ja lapsehoiule, et kas äh, lahenduseks võiks olla see, et see muudetakse kohustuslikuks? jah, see on väga huvitav küsimus ja väljaspool Euroopat äh, Ähm, mujal maailmas, äh, Ladina-Ameerikas ja Aafrikas on mingid tingimused äh, selleks, et mm, van-, perekonnad või äh, emad saaksid raha, kui ainult siis, kui lapsed saavad, käivad arsti juures või käivad äh, lasteaias ja tulemused on olnud üsna positiivsed. minu tunne on, et me peame olema ettevaatlikud, sest äh, väga tihti muutub see mooduseks, kuidas süüdistada perekondi ja eriti emasid, nii et me võiksime sellele mõelda, aga see ei tohiks olla mingi üksik meede, vaid me peaksime ka teisi toetusi ja stiimuleid perekondadele andma, et nad tooksid oma lapsed kooli ja te ütlesite, et nagu te ütlesite, haridus on väga oluline, meil on lapsevanemate programmid, kus üritatakse vanemaid harida ja ka toetada vanem, vanemaid üritatakse aru saada, millises olukorras nad on, sest kui vanemad äh, hommikul voodist välja ei saa, ähm, siis see on tõesti väga oluline. Äh, aitäh, äh, aitäh, et olite siin ja jagasite meiega kogu seda olulist teavet ja loodame, et jääme ühendusse, sest teil on andmed ja meil on väga palju küsimusi väga palju teisi teemasid, mida oleks vaja arutada, nii et äh, ootame kõik äh, edasist koostööd teiega, aitäh! That would be perfect. So the massive. Yeah. Throw it an alternative view.